niisiis, lugupeetud seminaris osalejad, südamest tere tulemast tagasi. ma loodan, et teil oli meeldiv lõunapaus ja söök oli hea. ja äh, paraku kõik ei ole naasnud, see on alati kõige riskantsem aeg pärast seminari lõunapausi, et, et pärast rahvast napib. aga meil on väga huvitavaid sõnavõtjaid ja loodetavasti mitte keegi neist ei ole langenud kiusatusse mitte tulla. meil on väike muudatus siin programmis teises moodulis. nimelt eh, Tarden ei saanud tulla, me peame ilma temata hakkama saama. ja proua Omen Reuten tuleb pisut hiljem, aga igal juhul tuleb ta kohale nii et teine moodul on mul pensionid ja nende mõju eh, ja eh, eh, mida tähendab see pensionidele, et terve eluaeg on saanud vahemat palka. nii et siin me teame, et väga suur on samuti lõhe meeste ja naiste pensionide vahel siis kui nad on lõpetanud oma töise elukäigu, siis pärast seda ootab neid veelgi suur erinevus pensionides. nii, nüüd ma tutvustan teile kõigepealt meie paneeliste ja siis kordan üle, et kõigil on sissejuhatuseks viis minutit kõneaega ja pärast seda öö, saab küsimusi esitada ja esimeses moodulis öö, Äh, jah, kellelegi ei meeldinud see, et ma kurjalt otsa vaatasin, kui viis minutit täis sai, lihtsalt ma tahtsin küsimusteks jätta ka aega. nii et proua Omen Ruiten sisenes, tervitan südamest teid, nii et võime alustada ja ma ütlen, mis nüüd toimuma hakkab. proua Omen Ruiten on meil Rahvapartei fraktsioonist ja Hollandist. ja tema on pikka aega tegelenud tööhõive küsimustega ja tal on mitmeid seadusandlikke projekte olnud vedada. on ka parlamendi väliskomisjonis tegev ja äh, sotsiaal- poliitilised aspektid ka välispoliitikas etendavad eh, tähtsat rolli ja ka väliskaubanduses etendavad tähtsat rolli ja tema tegeleb nende küsimustega. proua Matera on mul vasakul käel, tema on Itaaliast, aga ka Rahvapartei fraktsioonist ja tema on naiskomisjoni aseesimees ning tema on koostanud arvamuse parlamendi nimel oma komisjonis eh, Omen Ruiteni raporti kohta, kus käsitletakse pensionisüsteeme. Eh, proua Luz van Emden, mul on siin suurepärane nimekiri oli, aga see on nüüd lõunapausi ajal kadunud minu lehelt. seal oli palju kenasid märkusi ahhaa, leidsin üles, nii et tema esindab nüüd tööandjate poolt, meil on töövõtjad ja pooleandjad siin laua taga esindatud ja Luz van Emben on Business Europe'ist ja tema on selle töörühma eesotsas, mis tegeleb sotsiaalkaitse teemaga ja sotsiaalkindlustusega. ja Business Europe on see organisatsioon, kes on katusorganisatsioon Euroopa tööandjate organisatsioonidele ja siis on meil siin laua taga ka eh, tööturusuhete teine pool, nimelt Euroopa Ametiühingute Konföderatsiooni esindaja Prouda Claudia Menne ja tema vastutab just soolise võrdõiguslikkuse küsimuste eest ja on väga hea spetsialist. nii et alustagem siis viis minutit kõigile. proua Omen Ruiten, teie olete esimene. Yes. Ja, mevrouw de voorzitter, dank u zeer. En we hebben... Suur tänu, lugupeetud juhataja. jah hollandikeelne tõlge on meil siin ja ma alati võitlen oma keele eest, sellepärast et kui me ise Euroopa Parlamendi liikmena oma keele eest ei võitle, siis on olukord üsna kurb. niisiis, tänases kirglikus arutelus vahepeal ma kogemata võib-olla libastun ja hakkan siiski rääkima saksa või inglise keelt, aga tuletage mulle siis seda meelde. täna räägime võrdsest palgast naistele ja meestele võrdse töö eest ja see õigus on tegelikult sätestatud Euroopa Liidu õigustikku ma ütlen alati oma külalistele, et kui Euroopa on vähemalt midagi saavutanud, siis äh, äh selle. ja me peaksime rakendama Saksamaa süsteemi, vabandust, Hollandi süsteemi, äh, kui ma omal ajal Hollandi äh, Hollandi parlamendi liige olin ja me võitlesime võrdse palga eest, siis tänu Euroopa õigusaktidele õnnestus meil lõpuks need põhimõtted ka Hollandis vastu võtta. kuid sellegipoolest äh, sooline palgalõhe eksisteerib ka praeguses maailmas ja need olukorrad, kus naistele, meestele ei maksta võrdset tasu, ei ole sugugi mitte harvad. üks viiest naisest Euroopas on vaesuspiirist allapoole sattumise ohus ja sellise olukorraga me leppida ei saa. naised teenivad vähem ja sageli sellepärast, et äh, saadakse lapsi, karjääri on raske arendada sellistes tingimustes, raske on sobitada kokku pereelu tööeluga ning sageli kulub meil äh, naistel rohkem aega kodustele töödele. põhjuseid, miks naiste võimalused on piiratumad, on palju. ja see mõjutab ka pensioneid nüüd oleme siis äh, üritanud äh, nende küsimustega seadusandlikus protsessis äh, töötada, oleme vastu võtnud erinevaid sätteid, aga need ei ole toiminud, mida me nüüd siis teha saame? mina olen raportöör, kes käsitles pensionite rohelist raamatut ja minu raportis me toonitasime, et pensionilõhe ei tohi tähelepanu alt kõrvale jätta. me, me ei peaks äh, otseselt positiivse diskrimineerimisega tegelema, aga siiski tuleb sellele tähelepanu pöörata. nüüd on meie ees valge raamat, äh, seda on mainitud, kuid sellega on liiga vähe tegeletud äh, meie Euroopa Liidu tasandil, aga ka liikmesriikides. mina rääkisin oma töötajatega täna hommikul sellest samast küsimusest ja ütlesin neile, et kõigepealt peame me tegelema võrdse palga küsimusega. kuidas me saavutame võrdse palga võrdse töö eest parimal võimalikul moel? ma arvan, et me peame kõik iseendalt küsima, mis praegu toimub, meil on erinevad Euroopa Liidu programmid, komisjon kavatseb koostada tööprogramme ja nii edasi ja nii edasi, aga kui naine ütleb, et tal on vähem, tema palk on väiksem kui mehe oma siis äh, peaksime me rakendama ümberpööratud tõendamiskohustust nii, et tööandja peab tõendama, et see tõepoolest nii ei ole. mis puudutab pensioneid, siis pensionite puhul on langetatud mitmesuguseid kohtuotsuseid, äh, kinnitatud, et naistel on õigus äh, piisavale pensionile ja Euroopa tasandil on selle eest võideldud, kuid kui me tahame saavutada käegakatsutavaid tulemusi, siis me ei saa lihtsalt kuulutada ilusaid sõnu, vaid me peame ka stimuleerima äh, Äh, tegevust, arengut äh, ja liikmesriigid peavad tegema ära kõige suurema osa tööst. kui me tahame võrdse töö eest võrdset palka, siis äh, selleks aitab meil, seda aitab meil saavutada ümberpööratud tõendamiskohustus ning parem tööelu ja pereelu ühitamine. sellegipoolest äh, iga pensionäri eest, iga pensionäri kohta on meil neli töötavat isikut, äh, aga tulevikus äh, õige pea on sama näitaja kaks töötavat inimest äh, ühe pensionäri kohta, nii et me peame kindlasti rohkem inimesi tööturule kaasama, rohkem naisi mõningates liikmesriikides läheb see protsess väga hästi, aga teistes liik-, teised liikmesriigid on maha jäänud me peame aitama naistel tööturule pääseda ja me peame üldist tendentsi, üldse tendentsi ümber pöörama, vastasel juhul lihtsalt siis, kui meie jõuame pensioniikka ja tahame pensionit saada, siis ei ole, mille eest seda pensionit maksta. me peame pöörama tähelepanu nendele põlvkondadele, kes praegu töötavad, me ei saa lasta neil pead liiva alla peita, me peame äh, neile, neid toetama, et saavutaksime omi eesmärke. suur tänu selle väga hea sissejuhatava sõnavõtu eest ja positiivse lähenemise eest. sellepärast, et äh, tegemist on ju teemaga, tegemist on valdkonnaga, kus äh, positiivne lähenemine on hädavajalik, me ei tohi lootust kaotada ja alla anda. järgmisena saab sõna proua Matera ja proua Matera esindab naiste komisjoni seisukohti. suur tänu. tere pärastlõunat kõigile, tahaksin tänada kõiki kolleege, kes on siia tulnud. kahjuks härra Dardani ei ole meie seas oleks väga tore olnud äh, ka meeskolleegiga arvamusi vahetada. ja loodan, et mul õnnestub oma sõnavõtuga ühele poole jõuda selle äh, aja jooksul, mille proua Kohmerin on mulle eraldanud, kuid meil, itaallastel, on alati sellega raskusi, nii et äh, ma annan endast parima, aga eks vaadake mind siis mõrvarliku pilguga, kui on aeg, et ma otsad kokku võtaksin kõigepealt suur tänu Euroopa Parlamendi kommunikatsiooni peadirektoraadile, kes on korraldanud tänase seminari võrdse palga teemadel, seda kaheksanda märtsi rahvusvahelise naistepäeva eelõhtul. räägin väga kiiresti, nii et äh, ärge äh, laske ennast eksitage, eksitada, kui ma vahepeal ka tõlkidele silma vaatan, et nad, äh, et kontrollida, kas nad jõuavad järele võrdse palga küsimus on kõige suuremaid takistusi, mis mõjutab naiste tööelu ja see palk, palgalõhe on keskmiselt seitseteist protsenti Euroopa Liidus miinimumnäitaja on viis protsenti riikides nagu Itaalia ja maksimaalselt kolmkümmend protsenti riikides nagu Eesti. see palgalõhe äh, mõjutab otseselt ka pensionite arvutamist ja mis veelgi murettekitavam, kui äh, nüüd võtta väl-, võtta arvesse seda, et naiste eeldatav eluiga võrreldes meeste elueaga on suurem, siis ähm, suureneb veelgi vaesuse oht äh, naiste hulgas. Euroopa Liidus on kakskümmend kaks protsenti naistest vanuses kuuskümmend viis üle kuuekümne viie aastastest naistest vaesuse ohus. kuid detsembris kaks tuhat kümme esitatud andmetel pensionite süsteemide erinevused naiste ja meeste puhul on võttes arvesse ka proua Omen Reuteni avaldusi. sain mina esitada oma arvamuse parlamendi nimel võrdse kohtlemise osas pensionisüsteemides ja sedasama palgavahet ning pensionite vahet rõhutati rõhutasin ma palju. Äh, pärast olukorra analüüsimist äh, tuvastasin ma, et äh, naiste diskrimineerimine on laialt levinud, naiste karjäär on katkendlik, nad ei saa tavaliselt püüelda oma ametialaste unistuste poole, kuivõrd nad on kohustatud perekonnaliikmete eest hoolt kandma, nii laste kui haigete perekonnaliikmete eest ja seetõttu naisi diskrimineeritakse ka pensionisüsteemides ning naiste pensionid on märgatavalt vaikse, väiksemad kui meeste omad. seetõttu suureneb nende vaesuse risk millised on aga meie lahendusettepanekud naiste õiguste ja võrdsete võimaluste komisjonis äh, Euroopa Parlamendis. kolleeg Baueriga, proua Baueriga koos töötasime me selle nimel, et äh, see institutsioon peab paika panema oma suunised äh, olukorra parandamiseks. naiste, naised kulutavad aega laste ja teiste pereliikmete eest hoolitsemiseks ja seda tuleks arvesse võtta ka pensioni äh, trahvide arvutamisel, kui teostatakse ähm, kindlustusmatemaatilisi arvutusi. naiste õiguste komisjonis, kus mina, mul on au olla aseesimees, toetame me Euroopa Parlamendi komisjoni äh, korralda-, komisjoni algatust korraldada avalik kuulamine äh, pensionisüsteemide valge raamatu küsimuses. see konsulte-, konsultatsioon, see kuulamine oli väga edukas, kuivõrd juba esimestel päevadel saadeti ähm, üle tuhande kuuesaja vastuse. valge raamat ise avaldas kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta kuueteistkümnendal veebruaril ja Valges Raamatus on käsitletud ka soolise, sooliste erinevustega seotud küsimusi. rõhutatud on, kui oluline on pere- ja tööelu ühitamine, soolise palgalõhe vähendamine ning äh, Valges Raamatus rõhutatakse ka võrdset, võrdse pensioni ja vajadust naistele ja meestele ning äh, samuti naiste, nooremate naiste äh, osaluse suurendamine tööelus Euroopas ka Euroopa kahe tuhande kahekümnenda aasta eesmärkides äh, ja nüüd ma vabandan, äh, ma teen väikse pausi, sellepärast et äh, ma olen juba õppinud oma paari aasta jooksul siin Euroopa Parlamendis, et ma pean tegema väikeseid pause, et tõlgid jõuaksid ka minu kõnelemistempole järele. kui ma võin veel paar sõna öelda, siis, siis lõpetaksin siiski veel ühe lausega nüüd on tõlgid saanud hinge tõmmata. Euroopa Liidus kahe tuhande kahekümnendaks aastaks äh, on kaheksateistkümnes liikmesriigis naistel ja meestel võrdne pensioniiga. see on otsustav samm, mis võimaldab naistel rohkem tööd teha ning saavutada sellest, selle tulemusena ka suuremaid pensioniõigusi. lõpetuseks ütlen, et pensionisüsteemid peaksid põhinema õiglastel jätkusuutlikel kriteeriumitel, mis äh, tagavad võrdse kohtlemise. naised ei peaks mitte kunagi oma elus langetama otsuseid, kus nad peavad valima koju jäämise ja laste eest hoolitsemise ning äh, oma ametialaste unistuste poole püüdlemise vahel. ja need on võitlused, need on lahingud, mida peame siin Euroopa Parlamendis iga päev ja loomulikult äh, on meil nendes lahingutes vaja liikmesriikide abi. meie jätkame võitlust naiste õiguste nimel. väga paljud küsivad minult, miks oled äh, sa naiste õiguste komisjonis, naistel on ju juba kõik õigused tagatud, eks ole. aga mina vastan neile alati, et see pole kaugeltki nii oma sõnavõtu alguses ütlesin ma, et sageli meie naised satume endiselt diskrimineerimise ohvriks ja seda iseäranis tööelus. ja seda hoolimata sellest, milline on meie majanduslik panus meie ühiskondadele. me oleme emad ja samal ajal me anname ka oma aktiivse panuse ühiskonda ja liikmesriikide arengusse. suur tänu! ja suur tänu, et te võimaldasite mul nii pikalt rääkida. suur, suur tänu. väga kirgliku sõnavõtu eest. see eh, minut, mida te lisasite, oli võib-olla selline poliitiku minut, aga noh, mis iganes. see teema tõesti ületab eh, riigipiire ja vaatame, kuidas inimesed töötavad siis selle teema nimel. mingem nüüd eemale poliitikast, vaadakem, kuidas on elu majanduses ja nüüd on siis sõna proua Ponna Andresel. tänu mina esindan Business Europe'i nimelist organisatsiooni. mina olen ise hollandlane, töötan, töötan tööstuses või tööstuse heaks, aga ma nüüd esimesed sõnad ütlesin küll inglise keeles, aga siis nüüd solidaarsuse toimerutini vastu lähen üle hollandi keelele. Business Europe on organisatsioon, mis toetab võrdsust naiste ja meeste vahel. meie ei ole mitte nõus ainult selle põhimõttega aga me arvame ka seda, et praktikas on võrdle kohtlemine midagi niisugust, mida tuleb kindlasti rakendada. meie liikmed on väga aktiivsed, et selline eesmärk ka saavutataks. mis puudutab praegust olukorda, siis me vaatame siin diskrimineerimist naiste vastu et tegelikult äh, see on natukene teistsugune teema, kui on äh, sooline palgalõhe. tegelik, tegemist on praeguse teema kollektiivsema iseloomuga. me vaatame praegu keskmist palka, mida mehed saavad mingis riigis või kui palju saavad keskmiselt raha naised teatud riigis, nii et me räägime eh, kollektiivsest teemast ja järsku siis kerkib siin üles diskrimineerimine. Teile võib tunduda, et sooline palgalõhe on midagi üsna eh, ebameeldivat, aga kui on olemas ka mingisugused objektiivsed põhjused selle jaoks, siis eh, on vaja midagi ette võtta räägiksin natukene põhjustest, mikspärast niisugune kollektiivne palgaerinevus eksisteerib. väga palju sõltub erinevatest valikutest, mida naised-mehed langetavad, eh, nende haridusest, eh, nende karjäärivalikutest, aga ka eh, asi sõltub nendest lepingutest, mida nad sõlmivad, võib-olla ühel on vaja pikemat puhkust kui teisel ja nii edasi ja kõik need on sellised põhjused, millest see palgalõhe tekib. ma arvan, et on oluline see välja tuua, eriti kui me räägime võrdsest palgast ja pensionitest. põhjused, mikspärast pensionid on erinevad, tulenevad palgast ja siin võib-olla ei olegi tegemist diskrimineerimisega, vaid lihtsalt olukorraga tuu-, tööturul. ja minu arvates on seepärast äärmiselt oluline me suurendaksime naiste osalust tööturul Euroopa tasemel. loomulikult liikmesriigid vastutavad tööturu eest. naiste suurem osalus tööturul on hea eh, ärikliima jaoks ja see on väga hea ka eh, sotsiaalkindlustussüsteemide eh, tuleviku jaoks, kaasa arvatud pensionite jaoks. kuuldaksin tähelepanu nüüd eh, mõnele asjale, mis on seotud pensioniga. kõigepealt peab ütlema, et on liikmesriigid, kus pensionile minnakse ametlikult, eh, kus pensioniiga meeste ja naiste jaoks on ametlikult erinev ja kui te vaatate nüüd mikroskoobi all kõiki pensioniskeeme, mis on Euroopas, siis praegusel hetkel eh, on suundumus sellele, et tõstetakse pensionile mineku ikka, aga tegelikult liikmesriigid peavad ise leidma endale sobiva lahenduse. kui me vaatame, mida siis saadakse lisaks sellele põhipensionile ametipensionist, ka seal on suur vahe ning see tuleneb sellest, et tavaliselt naised töötavad vähem kui mehed, sest nad on valinud teistsugused karjääriteed või teistsugused ametid, nad töötavad sageli osaajaga ja tegelikult ega meie midagi siin eriti ära teha ei saa. Need äh, maksed, mis on tehtud pensionisüsteemi ja õiguste tekkimine äh, ametipensionite puhul on alati otseselt seotud sinu sissetulekuga. kui sa raha ei teeni, siis sa tegelikult ei ole panustanud sellesse pensionisüsteemi ja see on absoluutne reegel, millest tuleb kinni pidada see seletabki, mikspärast inimesed on pikalt puhkusel, näiteks hoolitsedes laste eest ja kui selle eest ei maksta, kui selle eest peab näiteks maksma tööandja siis eh, see tähendab, et lihtsalt sinu pensionifondi makstakse vähem. mulle tundub, et lahendus peab tulema sellest, et me eh, suurendame naiste osalust tööturul, aga samal ajal ka mehed võtavad endale eh, kanda suurema koorma näiteks laste eest hoolitsemisel. pensionisüsteemides on sellist lõtku, mis aitab leida lahenduse. näiteks võib tuua Hollandi. mõningates kollektiivlepingutes on ette nähtud niisugune võimalus, et on teatud piiratud perioodid, millal on võimalik äh, võtta äh, palgata puhkust, aga samal ajal jätkuvad maksed pensionisüsteemi eh, ja eh, töötajal on võimalik ka ise sellesse süsteemi maksta. ma võiksin muidugi rääkida asjast pikalt-laialt, aga ma olen siin selleks, et kuulata pigem ja eh, ma tahaksin ka osaleda meelsasti arutelus. suur tänu loomulikult, eh, kui algab arutelu, siis teil on võimalik käsitleda ka detaile ja kõikidel on selleks olemas võimalus. ja nüüd anname siis viimasena sõna äh, äh, ametiühingutele, proua Claudia Mene, ta on töötanud erinevates ametiühingutes erinevatel positsioonidel. nii et palun, rääkige midagi oma elust enne kui ma hakkasin, enne kui ma hakkaksin nüüd asja põhi, põhjalikult käsitlema, räägiksin ma riiklikust pensionist ja eh, ja sellest lõhest, eh, mis on meeste ja naiste vahel. mõne nädala eest ilmus eh, pensionite valge raamat ja me oleme seda ka arutanud ning me leidsime koosolekul, et positiivne on see, et siin on öeldud selgesõnaliselt välja, et tegemist on probleemiga ja kui me nüüd hakkame asju eh, lähemalt vaatama, siis peab seda tegema ka Euroopa tasemel ja ka sellega midagi ette, tuleb midagi ette võtta. tööaja pikendamine. Eh, on üks asi ja ei ole ju äh, mingit kahtlust sellest, et me oleme eh, paljude asjade eest ka tõsiselt võidelnud. kui rääkida sellest valgest raamatust, siis, eh, siis eh, kogu lahendus ei peitu selles, et pensioniead lähenevad. sellest ainult ei piisa, et pensionilõhe kaoks, on veel teisi komponente selle juures. me vaatasime milline on keskmine pension, milline on erinevus erinevate maade vahel ja tegelikult see erinevus on suurem kui eh, see pensionivahe eh, me nägime siin erinevaid numbreid kolmekümnest kuni kuuekümne protsendini ja e, keskeltläbi selgub, et e, võib näha ka sellist fakti, kus naise pension on viiskümmend protsenti väiksem kui mehe pension e, sellised erinevused on ka liikmesriigiti, siin võib näha mitmesuguste sotsiaalsüsteemide, siin perekonna mustrite erinevust liikmesriikides, sest on riike, kus, kus enamus perekonna koormast kannab naine, on riike, kus naised töötavad väga palju osaajaliselt, kus nad üldse tööl ei käi ning nendel ei teki pensioniõigusi see on üks osa probleemistikust. aga äh, kui naised, kui inimesed on ikkagi kodus, nii nagu öeldi, siis äh, nad peaksid saama selle eest mingisugust tunnustust äh, võib-olla siin on ka mingisuguseid tehnilisi detaile, vaadates pensioni esimest sammast, kui me vaatame riiklikku pensioni, siis tuleb uurida, mida annab ära teha peale pensionile mineku ea tõstmist. ja nüüd ma jõuan oma järgmise pensioni juurde, punkti juurde, see on eh, tööandja pension. seda eh, ei ole kõikide elukutsete puhul, sageli on see rohkem niisugused pensionid eh, käigus nende elukutsete puhul, kus on rohkem mehi kui naisi kui tegemist on eh, ettevõtetega, kus midagi toodetakse, siis nendel on tavaliselt palju tugevamad eh, sellised erialased eh, töö, tööandja pensioniskeemid ja neid on tunduvalt vähem seal, kus tegemist on avaliku tööga või väikeettevõtetega. sellepärast on olemas võimalused sotsiaalpartneritel üle eh, terve Euroopa midagi selles osas ära teha. aga siis on veel erapensionid. kas see on seotud siis elukindlustusega või kuidagi äh, muud moodi, neid skeeme on erinevaid, siis komisjon kaldub äh, selle arvamuse poole, et Eh, selline erapensioni lisa on äärmiselt oluline. aga naised töötavad väga sageli eh, osaajaliselt, nad töötavad vähem kui mehed ja kui nendel on väikesed sissetulekud, siis nendel on väga raske eh, peaaegu võimatu mm, võtta endale erapensionit. nii et me ei saa võtta endale aluseks pensionisüsteemi loomisel selline perekonnamudel, mis eksisteeris nelikümmend, viiskümmend aastat tagasi. ja selline klassikaline mudel, kus tegemist oli tuumikperekonnaga, eh, on kadumas. loomulikult on erinevaid poliitikaid, mida on vaja hõlmata koos, tagamaks, mm, et eh, pensionid paraneksid ja võib-olla ma siin teeksin Äh, väikse äh, pausi ja siis hiljem osalen arutelus. suur tänu, te rääkisite täpselt viis minutit. ja nüüd, daamid ja härrad, me oleme kuulnud erinevaid arvamusi, aga kõik on ühel meelel selles osas, milles on probleem. ja ühel meelel ollakse ka selles, et probleemiga tuleb tegeleda mida me siis ette võtame, kui vaated on erinevad? E, seadusandlus on üks teema, mis tõstatus. siis erapensionid. E, sotsiaalsetel osapooltel on selles küsimuses eriarvamused ja nüüd ma ootaksin saalist küsimusi ja kommentaare see on niisugune teema, mis võib tunduda esmapilgul tehnilisena. ja mõnikord tundub, et teid isiklikult puudutab see alles väga pika aja pärast, aga nii nagu proua Omen-Ruiten ütles, see on tegelikult juba tiksuv ajapomm Need, kes on juba, saavad pensioni, nende arv suureneb ja igatahes see trend ei paista muutuvat. nii et kes soovib sõna võtta? Omen Roitjan, palun. mida me näeme asi ei ole lihtsalt selles, et kuidas me suudame rahastada neid pensioniskeeme tulevikus, vaid tegelikult on tegemist põlvkondadevahelise solidaarsuse küsimusega ja nüüd ma pöördun äh, töövõtjate organisatsioonide, ametiühingute poole, mõelge hästi järele, enne kui te tegutsema asute, kas te tõesti, tõesti tahate, et äh, teie lapsed ja ka täiskasvanud äh, tulevikus ei saa enam perekonda luua, sest esimesest äh, sambast mm, pensionide maksmine muutub liiga koormavaks ühiskonnale. tuleb midagi teha ja üritada äh, mõelda pensionile jäämise ea peale ja paremini arvestada inimeste pikenenud eluiga. ja kui me märkame, et õnnekombel paljud vanemad, eakamad äh, jäävad vaimult nooreks, siis on hästi, aga me ju teame, et iga rohkem ja rohkem tuleb tulevikus pensione maksta äh, tähtis on, et mitte ainult rohkem inimesi ei tuleks tööturule, vaid et nad jääksid ka sinna pikemaks ajaks. ja see on üks aspekt. teine aspekt, me peame õppima siin Euroopas ka ehm, kõrvale panema vanaduspäevadeks. me peame raha koguma vanaduspõlveks ja ehm, mõtleme ka selle peale, et tööandja pensionikavad vajavad reformimist ei saa nii, et ei taheta kauem tööl olla ja samas ka pensionile jäämise iga mitte tõsta. kui te olete kuuekümne kaheksa aasta vanune, siis ei peaks olema nii, et kahetsetakse, et jäädud pensionile kuus, kuuekümne viie aasta vanuselt ja me peame mõtlema ka, milline on erinevates riikides keskmine eluiga üldse. tähtis on, et probleemid ei kuhjuks meil ähm,. jah, siin on üks küsimus. tundub, et mehed siin ründavad. minul on üks öö, äh, konkreetne küsimus, see puudutab meeste ja naiste öö, pensionile jäämise iga. Eh, Austrias on see naistel kuuskümmend, meestel viiskümmend kuus. kas tahetakse nüüd võrdsustada seda või? Eh, ma ei tahaks Euroopa tasandil seda tasandamist teha, aga ma tõesti eeldan, et ka Austrias hakkavad need ead, pensionile jäämise ead lähenema meestel ja naistel. aga ei saa kindlasti seda otsust ära teha teie eest, see on teie enda valik. aga see, et me peame pikemalt tööle jääma, on täiesti ilmselge. ja meil on vaja ka mõelda selle peale, et kui me tahame ühesuguseid õigusi, siis peame ka endale küsimuse esitama. et millal me pensionile jääma, jääme ja millised on pensioniea tagajärjed. niimoodi me oleme asjale lähenenud rohelised raamatud analüüsides. proua Bauer, siis veel ühe, üks meeste küsimus ja siis teile sõna. suur tänu. võib-olla oleks huvitav sellised andmed Eh, Eurostat eh, andis välja pressiteate ja seal on väga šokeerivaid andmeid. Eh, pealkiri ise juba ütleb et, et nelikümmend protsenti rohkem naisi kui mehi Euroopa Liidus on kuuekümne aast-, kuue kaheksa aasta vanused ja vanemad, nii et naisi, kes on üle kuuekümne kaheksa aasta, on nelikümmend protsenti rohkem kui mehi. jah, me teame, et selline ealine erinevus on meeste ja naiste vahel, aga uudiseks on see, et see erinevus on niivõrd suur, nelikümmend protsenti on tõesti hämmastavalt palju. ja veel üks väga huvitav küsimus, mis seondub meie tänase aruteluga. meil on kuuskümmend kaks miljonit naist kes on vaesuse ohus. ja viiskümmend neli miljonit meest vaesuse ohus, kaheksa miljonit on jälle see meeste ja naiste erinevus ja see ei ole sugugi väike arv. lihtsalt tahtsin need väga šokeerivad arvud siia arutelu lisada. suur tänu. see tõesti rõhutab seda, mida me siin räägime nüüd. palun järgmine küsimus. jah, loomulikult meil on vaja rohkem statistikat, rohkem informatsiooni, et saada andmed, mis on omavahel võrreldavad ja need näited, mis te tõite, on väga õiged ja konsultatiivkomitee soolise võrdõiguslikkuse küsimuses on teinud ka ettepaneku liikmesriikidele, et pensionide üle arutelus tuginetaks veelgi parematele äh, statistilistele andmetele kui praegu, vastasel korral on raske olukorda hinnata. nüüd pensionile jäämise iga, jah, see on väga terav poliitiline küsimus praegu. ma ei ole öelnud, et me ei peaks pikemalt tööle jääma, aga äh, kui me arvestame keskmist pensioni, siis selja taha on jäetud nelikümmend aastat tööelu, aga enamik ei suuda kolmkümmendki aastat töötada ja Eh, paljud ei suuda praegu jõuda selle pensionieani, mis meil praegu on kehtestatud. nii et kõigepealt see tuleb ära lahendada, et tõesti inimesed saaksid eh, tõesti elada nii kaua, kuni see pensionile jäämise õigus neil tekib. jah, praegu naised elavad kauem kui mehed. aga sissetulekud on väga erinevad meestel ja naistel ja need lüngad tuleb ka täita. nii et mm, tähtis on, et üle viiekümne viie aastased nii mehed kui naised kõigepealt omaksid tööd ja siis tõesti eh, seda tööd saaksid nad teha oma ametliku pensionile jäämise eani, seda praegu ja siis saame juba hakata tõstma pensioniiga aga tähtis on, et nad tõesti tuleksid toime selle rahaga, mis nad saavad. nüüd Hispaanias viiskümmend protsenti tööpuudus noorte hullas, kuni kahekümne viiesed, kuni kolmekümnesed, see juba kõik hakkab mõjutama, see tööpuudus, nende pensioni sissetulekuid ja loomulikult see täielik tööhõive on väga oluline teema, mis seondub otsus, otseselt pensioniga ja kui tööpuudus kasvab öö, siis me peame mõtlema selle peale, et inimesed tahaksid küll tööd teha, aga neil lihtsalt ei ole tööd. seda esiteks ja teiseks see, et kõigepealt tuleb rõhku panna töötingimustele ja siin ma pöördun tööandjate poole, Ütrehti ülikool on pisteliselt küsinud, et et kuivõrd tööandjad on valmis tööle võtma just eakamaid ja selgub, et tulemused ei ole sugugi lootustäratavad. kakskümmend viis, kolmkümmend protsenti tööandjatest on valmis võtma tööle üle viiekümne viie aasta vanuseid. jah, see on küll üsna piiratud ulatusega uurimus, aga veelgi vähem on valmis võtma tööle veelgi vanemaid see näitab, millised trendid on. jah. Äh, et anda võimalus, et need, kes juba tööl on, et need saaksid kauemaks jääda, jah, see on okei okay,, aga kui nüüd neile pakutakse vanemaid värvata tööturult, siis siin äh, on väga väike valmisolek seda teha. nii et eakamad töötajad ei tarvitse häid väljavaateid Euroopa tööturul üldse omada jah. siin läks üsna elavaks, kui te tahate nüüd äh, ka sekkuda, siis palun, palun tehke seda. Drie, äh, nee, drie, drie korte punte als reactie. minul on kolm lühikest märkust üheksakümne üheksanda aasta uurimus ütleb, et et sissetulekute koha pealt meestel on võimalik parem pension jääda, naistel mitte. teiseks on vaja tagada tõesti, et naised jääksid kauemaks tööturule, tööle aga samas äh, probleemid on väga erinevad liikmesriigiti, mitte igal pool ei ole nad ühesuguselt teravad. jah, see läks väga kiiresti. ma tänan. proua Matera, nüüd on teil sõna. ma tänan. Äh, vastuseks äh, sellele küsimusele, et kas me pooldame seda, et meeste ja naiste pensionile jäämise iga oleks ühesugune. jah, ma mõistan, et see tähendab naistele suuremat koormust ja töökoormust, aga ma saan sellise ettepanekuga nõustuda ainult sellisel juhul, kui Euroopa mehed, sealhulgas, sealhulgas Itaalia mehed võtavad omale suurema vastutuse ja osa naiste koormast jah, ja ka, et võtaksid rohkem Ehm, isapuhkusi välja. näiteks isapuhkus Itaalias on pea olematu. jah, te loete selle kohta eh, kirjandusest ja kuulete kõnedes, aga ei midagi rohkemat. nii et kui mehed võtavad omale suurema vastutuse eh, perekonnas, siis see oleks eeltingimus, ma ei räägi siin ülejäänud Euroopast, Põhja-Euroopast, kus ma olen kindel, et meeste, mehed on palju vastutustundlikumad kui Lõuna-Euroopas, aga äh, minu koduriigis on veel väga palju vaja ära teha, sest meie oleme seal tõesti kõige tagaotsas. nii et meestel ja naistel ühesugune pensionile jäämise iga peab käima käsikäes selle uurimisega, kui palju naised äh, kulutavad aega laste eest hoolitsemiseks, vanemate eest hoolitsemiseks, millised on nende äh, sissemaksed pensioniskeemidesse ja kui palju nad saavad, nii et kõiki neid aspekte peab ka kõigepealt arutama. jah, ma tänan. väga lühike küsimus hiljem, aga kõigepealt ma annan sõna siia laua taha. Eh, kõigepealt jah, meil on maja mahajäämus võrdse kohtlemise osas. Eh, seda nii kohustusliku pensioni puhul kui ka tööandja pensioni puhul see uuring, millest siin räägiti, on väga tähtis ja ka Euroopa Liit, Euroopa Kohtu lahend on meil, kus on öeldud, et ei tohi öö, olla erinevust meeste ja naiste vahel pensionile jäämisel. ja üks argument, et paljud ei jõua üldse oma eluga pensionieani, ja sellepärast kohustuslikku pensioniiga ei tohi tõsta, on halb argument, sest jah, mitte kõik ei jõua pensionieani, selge see, aga kui tõsta pensioniiga või siis mõjutab see tegelikult oluliselt inimeste elu reaalsuses siin räägiti ka tööandjate rollist, et nemad peavad üritama vanemaid kauem tööturul hoida. jah, ma saan aru, et selline ettepanek pälvib ka kriitikat, aga meie oleme siin omalt poolt ära teinud väga palju, tagamaks, et tõesti suhtumine oluliselt muutuks, et tööandjad tõesti mõistaksid, et eakamadki peaksid saama töötada ja Business Europe töötab käsikäes oma liikmetega ja üritab parimat praktikat propageerida ettevõtjate hulgas. jah, ma tänan. siin oli meil küsimus Hispaaniast, kui ma ei eksi. Sí, era una pregunta para Bárbara Matera. Ha hablado acerca de la posibilidad. Jah, mul on küsimus Barbara Materale. Te ütlete, et pikad pausid karjääris selleks, et laste ja eakate eest hoolitseda, peavad ka arvesse minema, kui hakatakse pensione arvestama, kas on ka mingeid konkreetseid ettepanekuid? mulle näib, et ettepanek on hea, aga pisut utoopiline, kas on ka mingeid konkreetseid ettepanekuid selle kohta tehtud? ma tänan selle küsimuse eest. Teil on õigus, võib-olla see on pisut utoopiline ettepanek meie poolt, nagu ma ütlesin juba mõned kuud tagasi me e, töötasime e, naiskomisjonis, e, kutsusime kohale ka liikmesriikide esindajad ja tegime üsna julgeid avaldusi, aga tõesti, kui me tahame mingid suunised välja töötada, siis peame ära kuulama kõik ja siis oma panuse andma. ma arvan, see saaks olema julge samm ja julgustab Euroopa Liitu seda teed minema. ma arvan tõesti, et kõike tuleb arvestada, mida naised oma elu jooksul panustavad ja me peame mõtlema selle peale liikmesriikides, parlamentides ja siis võib-olla ühel päeval meie unistused tõesti saavad teoks. aga nagu praegu olukord on liikmesriikides, majandusolukord, finantsolukord, siis loomulikult eh, selliseid julgeid samme praegu hetkel astuda ei õnnestu, aga igatahes saab see olema üks meie lahingutandreid. suur tänu. kas äh, teie soovisite ka paar sõna öelda, proua Menne? jah Äh, olen sellega nõus, tõesti tegemist on tähtsa küsimusega. Äh, ainult täiendavad pensionisüsteemid äh, ei võimalda teha vanuseid siis, kui sa ei tööta ja aastaid tagasi otsustati minu koduriigis, et kõik pärast üheksakümne aastast üheksakümnendat aastat sündinud lapsed annavad nii-öelda pensionipunkte naistele, nii et et iga lapse eest saab kolm töötatud tööaastat. iga laps, kes on sündinud pärast üheksakümmend, üheksakümnendat aastat, annaks kolm pensionipunkti, krediidipunkti, mis, millest igaüks vastab ühele aastale loomulikult äh, me ei taha, et äh, kõrgharidusega naised veedaksid kümme-viisteist aastat kodus, kuid äh, vanemapuhkust võiks pidada osana pensionisüsteemi maksetest. suur tänu! pensionisüsteemid on äärmiselt keerulised kõikides liikmesriikides ja karjääri lõpuks Äh, on tegemist, on, on sageli võrreldamisraskusega. Center for Policy Studies in London, I am speaking. Londoni poliitikauuringute äh, keskuse esindaja ja ma hiljem esitan ka oma sõnavõttu täna aga äh, tahtsin lihtsalt kommenteerida seda äh, julget poliitilist ettepanekut. tegelikult ajalugu siin kordab iseennast, selline ettepanek juba tehti omal ajal, kuid äh, naisõiguslased, kes nõudsid võrdseid õigusi, võrdset kohtlemist, võrdsust meestega, kummutasid selle Jaapanis, mis on meie Äh, silmis sageli tagurlik riik, äh, kui me räägime võrdõiguslikkusest, neil on see olemas, aga see äh, hõlmab seda, et naiste panust laste kasvatamisel tunnustatakse, meie seda ei tee, meie ainult tunnustame naiste panust siis, kui nad käivad palgatööl. suur tänu, proua Omer Raiten! sellega seoses tekib suur probleem, et Ühendkuningriigis äh,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 Oh, sorry. Yeah, bitteschön. Äh, palun. Äh, mina tahtsin esitada küsimuse äh, tänase hommiku jooksul üritan ma aru saada, et mida, millist eesmärki teenib see tänane seminar, millist, kas Äh, tänasel ja ei näiteks seminaril kümme aastat tagasi on mingisugune vahe. ma ei näe äh, siin iseenesest vahet, see slogan, see loosung, võrdne palk võrdse töö eest äh,, mida see tegelikult tähendab, lõunariikides, iseäranis Kreekas on tööpuudus juba kakskümmend üks protsenti ja vaesuspiirist allpool elab umbes kakskümmend viis protsenti inimestest, äh, täiendavaid pensioneid on vähendatud äh, viiekümne protsendi võrra ja äh, ja kas see loosung, kas see kehtib üldse üheski liikmesriigis või? Ich glaube, die Frage richtet sich ans gesamte Panel, dann würde ich sagen, Frau Omenroth see küsimus on ilmselt mõeldud kõigile meie paneeli esinejatele, proua Oman Reuten kõigepealt ja siis teised. jah, põhimõtteliselt kõikides meie lepingutes on meil artikkel sada üheksateist, äh, võrdse töö eest võrdne palk ja see äh, sai alguse Euroopa Kohtu otsusest nii et äh, kui tuleb raha kokku hoida, siis tuleb raha kokku hoida samuti võrdselt ja seetõttu see võrdsete võimaluste võrdse kohtlemise artikkel ei kehti mitte ainult palga ja sissetuleku kohta, vaid ka pensionite kohta, sellepärast et äh, pension on omamoodi äh, ümber kujundatud palk. Äh, kaheksakümne kuuendatel aastatel Hollandis teises kambris kõik naised lähtuvalt Euroopa Kohtu otsusest said lõpuks sotsiaalkindlustussüsteemis võrdse kohtlemise osaliseks. kui võrdset kohtlemist ei ole, siis võib pöörduda kohtu poole. ja kui te palute Euroopa Parlamendi liikmetel teid aidata sellises tegevuses, siis kindlasti me teeme seda. mõnikord jääb mulle mulje, et äh, on liikmesriike, kes ei ole suutnud oma eelarvet äh, hästi hallata, kes ei ole suutnud saavutada õiget äh, eelarve tasakaalu, nad peavad seda loomulikult tegema, kuid samal ajal ei saa lasta asjadel äh, lihtsalt käest minna nii, et see kolm protsenti, millest siin praegu räägitakse, ja kui me ei räägi siin täiendavatest meetmetest, toetusmeetmetest, siis jah, sellest pole abi, me peame tegema lihtsalt oma tööd põhjalikumalt ja paremini. jah, ka minu poolt üks väike kommentaar. liikmesriikide meetmed, vajalikud meetmed, mis aitaksid stabiilsust ja stabiilsuspakti äh, Äh, tagada. Need meetmed, neid me ei tohiks neid segamini ajada võrd-, võrdse kohtlemise ja võrdse palga küsimustega viimase aastakümne muudatuste, muudatusi silmas pidades selline oht igal juhul tekib. kõik tahaks, et asjad muutuksid ja muutuksid kiiremini. kuid ma arvan, et äh, praegused erinevused ei pruugi olla otseselt seotud äh, diskrimineerimisega, võib-olla lihtsalt on seotud mõtteviisidega, mis, mis on üle võetud. me ei pea ainult püüdlema selle nimel, et noored inimesed tööturule pääseksid, me peaksime ka vanemaid inimesi tööturule suunama, aitama neid tööturul püsida, kui me tahame, et mehed jääksid vanemapuhkusele ilma, et nende machotunded ah, ha-, haavata saaksid, nagu Itaalia kolleeg seda ütles, siis, siis tuleb seda teha ja paraku selline areng võtab põlv, kulub selle, võtab põlvkondi. aga me peame siiski selle nimel võitlema. ja, situatsioon in Griechenland is ja jah, Kreeka olukord on mõnel määral sarnane paljude teiste liikmesriikide olukorraga nii äh, täna kui eile oleme rääkinud äh, Kreekas ametiühingute esindajatega, oleme teinud oma äh, solidaarsusavalduse, millest võib-olla ei ole kasu, aga me leiame, et Kreekas tuleb teha kõik paistab, et praegu, kuidas seda nüüd täpselt öeldagi, paistab, et praegu kõik kollektiivsed õigused äh, surutakse kõik alla, äh, otsekui oleks tegemist metsiku läänega. Äh, jah, ja proua Homen-Reutelil oli õigus, õigusriigi põhimõttest kaldutakse sageli kõrvale, kuid olukorra puhul nagu Kreekas äh, Äh, ma ei tea, millised võivad olla individuaalsed tagajärjed sellistel arengutel, aga igal juhul äh, diskrimineerimine Kreekas äh, tõenäoliselt kasvab, meie kavatseme seda maha materdada, alla suruda ja vaatame, kuidas on võimalik tööjõuõigusi seal edaspidi arendada ja milliseid kollektiivseid õigusi äh, saab äh, kehtestada. Äh, proua Omen-Reuten äh, puudutas siin individuaalseid õigusi, kuid ma arvan, et me peame tekitama olukorra, kus igaüks ei pea mitte ainult enda eest võitlema. see oleks minu vastus küsimusele. Actually, ich sehe jetzt derzeit keine weitere Fragen aus dem Publikum, dann würde ich kui rohkem küsimusi meie kuulajatelt pole, siis äh, võib-olla lõpetuseks ütleksin paari sõnaga, et sageli, kui me räägime pensionitest, siis ähm, inimesed äh, mõtlevad, et äh, oh, see pole, see mind praegu ei puuduta ja siis järsku ühel päeval suure üllatusena tuleb neil selle probleemiga töötama hakata, sest et see aeg on kätte jõudnud. ja sageli töö elu jooksul, karjääri ajal, saades lapsi, tehes tööd, ei olegi aega ega tahtmist nendele küsimustele mõelda. mees äh, pool on võib-olla pisut vanem, lapsed nõuavad oma aega. tuleb kanda hoolt selle eest, et äh, oleksid lastel lastehoiuasutused, äh, keegi hoolitseks laste eest töö ajal võib-olla, tuleb see, peaks selle tõttu äh, või ta võib-olla peab seetõttu ema jääma koduseks või töötama ainult pooli, poole tööajaga, nii et nende teenistus on väiksem ning elu lõpuks seisavad mõlemad partnerid silmitsi selle pensioni probleemiga, mis on ebavõrdsuse probleem. võib-olla me võiksime asju korraldada nii, et naised töötavad stabiilsemalt äh, kogu oma karjääri jooksul ja võib-olla see aitaks äh, pensionite lõhet meeste ja naiste vahel vähendada selline on siis äh, olukord, millega silmitsi seisame ning äh, meil oleks vaja selget lähenemist, et probleem lahendada. võib-olla oleks parem lahendus see, et naised äh, ja mehed töötaksid võrdselt kuni pensionieani muidu see probleem ei kao kuskile. kuidas me siis selle pähkli katki hammustame, kas kellelgi on veel mõningaid mõtteid? jah, minu poolt ka paar sõna. ma arvan, et kas meie, me peame mõtlema selle üle, kas tegelikult see on probleem, kui naised ja mehed langetavad erinevaid valikuid äh, mõningates olukordades, teatavates olukordades, võtame näiteks äh, koolituse, äh, hariduse, tööandjatena leiame meie, et oleks tore, kui naised saaksid valida neid nõndanimetatud beeta-ameteid, ähm, inseneri teaduseid, äh, need on valdkonnad, kus meil jääb äh, töökätest puudu. samal ajal aga ei tahaks me, et hoolekandesektor jääks vaeslapse rolli. Äh. kuid sellega on seotud oma dilemma, kas me tahame rohkem võrdsust tööturul, kui me seda tahame, siis mehed ja naised peavad langetama sarnasemaid otsuseid või võiksime me ehk leppida sellega, et mehed ja naised lange-, langetavad erinevaid otsuseid, teatav ebavõrdsus jääb, kuid äh, nii see lihtsalt on. kas see on vastuseks teie dilemmale? mina olen siin äh, ettevõtjate esindaja, tööandjate esindaja ning me leiame, et äh, oleks oluline, et meil on piisavalt inimesi nende ülesannete täitmiseks, mille järele on vajadus, kuid kui inimesed langetavad erinevaid otsuseid, kas seda peab siis äh, põhimõtteliselt muutma? aga kuidas oleks, äh, et ähm, mehed jääksid koju, naised saaksid kiiresti lapsed, mehed jääksid lastega koju ja see aitaks meil äh, pensionide erinevuse probleemi lahendada, eks ole. räägin hollandi keeles. kõik siin teevad oma avaldusi, kuid kui me hindame pensionisüsteeme võrdsuse seisukohast, poolt, siis ma ei tahaks siin isiklikuks muutuda, kuid äh, ma näen, et äh, meie äh, sõnavõtjate hulgas on Frederic Darden ja me oleme kuulnud siin süüdistusi korruptsioonist pensionisüsteemides. Itaalia esindaja on samuti pärit huvitavast erakonnast. Ähm, see on jah, silmatorkav ah.. Um dat ik mij gewoon een beetje zorgen maak over wie, dat ik zie wie. ma lihtsalt tunnen pisut muret, vaadates, eh, kes on need inimesed, kes pensionite küsimusi meie ees lahkavad. tegelikult pole tegemist eh, küsimuse, vaid avaldusega Ja, Herr Darden hat abgesagt. Kurz ähm, ist leider. Aber Sie jah, härra Darden äh, pidi vabandama ja ega saanud siia tulla, me ei saanud teda kätte, kuid võite temaga ühendust äh, hiidata ise, kui soovite temaga rääkida, tema on siiski Euroopa Parlamendi liige, me anname kõigile korraks sõna ja siis tuleb väike kohvipaus. proua Matera. ma ei saanud täpsemalt äh, aru, miks meie külaline viitas äh, millele meie külaline siin viitas, me räägime siin sellest, kuidas me peaksime naiste tead-, meeste teadlikkust tõstma ja, oma vastutuse osas ning ma ei tea, mida härra, millele härra siin tahtis vihjata, nii et äh, vastaksin äh, Business Europe esindajana tõesti, äh, me peame mõtlema, milliseid otsuseid kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal Äh, langetavad inimesed, naised ja mehed peavad langetama erinevaid otsuseid. kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal äh, lugesin ma Itaalia päevalehest, miks siis, kui laps sünnib perre, äh, kulutab naine sellele lapsele ähm, aega, kuid mees leiab, et tema peab lihtsalt töötama rohkem, et raha teenida selle lapse jaoks. võrdsed võimalused, võrdne palk on see, mida meie tahame. me võib-olla kordame siin iseennast, kuid me tahame ka võrdseid kohustusi. see on üks osa minu poliit-, poliitilisest platvormist ning, ning mõelge selle üle, kas me aktsepteerime äh, seda mitmekesisust äh, valikute tegemisel ja kuidas me seda teeme jah, ma võin siit kohe jätkata, olen nõus äh, teiega. meil peaksid olema võrdsed võimalused äh, kõik mõlema soo jaoks, me peame jätkama tööd äh, nii selle nimel, et mehed ja naised saaksid võrdselt osaleda nii pereelus kui tööelus, me peame saavutama tasakaalu, mida täna ei ole. oma põlvkonna kohta võin öelda, et naised võivad minna ülikooli, saada head kood-, töökohad, kuid siis loobuda laste saamisest, seda me ka ei taha. Ähm, minu puhul kehtis selline lahendus ja ma ei leia, et see lahendus oleks ideaalne tulevaste põlvkondade jaoks. mehed ja naised peavad planeerima oma elu koos ning mõlemal poolel peavad olema võimalused ähm, edukaks karjääriks ja perele pühendumiseks tõesti, me ei ela kiviajal, kus naised jäävad äh, koopasse ja mehed lähevad välja, et äh, jahti pidada ja korilusega tegeleda. suur tänu teile kõikide äh, sõnavõttude eest ja küsimuste eest. nüüd on aeg kohvipausiks ning kogugem pisut jõugu, enne kui hakkame tegelema selle raske küsimusega, kas meil on vaja veel seadusandlikke ettepanekuid või mitte. viisteist minutit ja siis kohtume jälle siin. excuse me uh,, we found a mobile phone, so if anyone is missing leidsime mobiiltelefoni, nii et kui kellelgi on mobiiltelefon puudu, äh, kadunud, siis äh, tulge siia ja äh, vaatame, kas see on teie oma. Okay. Just one second. Um, if anyone has lost their mobile phone, we found one.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 külalised, meil on küll mõned paneeli liikmed siit eh, puudu, aga alustame sellele vaatamata. ja järgmine moodul, see puudutab meil seadusandlust soolise võrdõiguslikkuse kohta ja meil on siin viis panelisti ette nähtud, kes on tegelenud just selle poolega ja meil on siin ka Catherine Hakim, kes on teadlane ja bestsellerite autor, mitu raamatut kirjutanud, samuti meie laua taga siin. ja siis ma tutvustan lühidalt jälle meie tegevuskorda, viis minutit on sissejuhatavaks sõnavõtuks ja siis toimub meil omavaheline diskussioon ja mõnikord läheb see kõik väga aktiivseks siin, see arutelu proua Bauer istub minust vasakul. tema on küll Ungarist, aga Slovakkia vähemus, ei, vastupidi oli. parandab proua Koh Merin ennast. Euroopas on meil asjad väga keerulised, ütleb ta. tema on Rahvapartei fraktsioonist ja ta rääkis siin ka meile juba sellest väga aktuaalsest statistikast, mis meie käsutuses nüüd on ning tema on ökonoom, majandusteadlane ja töötab just naiste õiguste valdkonnas tööhõivega, sotsiaalpoliitika küsimustega ja tal on väga head majanduslikud teadmised mida aluseks võtta. peale selle on meil Brita Tomson, tema on sotsiaaldemokraat Taanist. ja tema äh, esindab meil siis Taanit siin ja nagu teate, meil on eesistujamaaks Euroopa Liidus praegu Taani ja äh, Taani on ka see, kes juhib naiste eest võitle-, õiguste eest võitlemist Euroopa Liidus ning tema on tegelenud ka naiste õigustega ja võrdsete õigustega Skandinaavia riikides ning tema on meile heaks eeskujuks. ja kindlasti on väga huvitav kuulda, mida tema meile ütleb. meil on ka Nadia Hirš Saksamaalt, liberaalide fraktsioonist ja tema on tööhõivekomisjoni aseesimees ning äh, ka psühholoog hariduselt, nii et ka tema esindab siin teadlaste vaatevinklit ja mm, annab oma perspektiivi poliitiliste otsuste kujundamisse. ja peale selle on meil siin Franziska Brandner, just saabus äsja. Äh, tema on Roheliste fraktsioonist ja ka Saksamaalt. Äh, ja temagi on, meil tegeleb sotsiaalküsimustega ning räägib ka rohelisest vaatepunktist ja kvootide küsimusest. ja proua Zimmer on samuti juba siin saalis. palun ka siia teid siia ette tulla, tema on vasakpoolsete fraktsioonis, samuti Saksamaalt ning tegeleb ka tööhõivega ja sotsiaalküsimustega. ja te näete, et siin on naised kõik laua taga, aga see ei tähenda seda, et tööhõivekomisjon ainult naistest koosneks. paraku aga on nii, et e, võrdõiguslikkuse küsimustega tegelete just teie siin, kõik naised ja ja meie mittepoliitik proua Catherine Hakim siin laua taga, kes on raamatute autor, professor ning ta on mitu bestsellerit kirjutanud peremudelitest ja ühiskonnamudelistest ja eh, elukestel tehtavatest valikutest, samadest asjadest, mida me oleme eh, rääkinud ja äh, kaks aastat tagasi ilmus tema raamat Erootiline kapital Münchenis ja see oli kohut-, käivitas kohutavalt huvitava diskussiooni. nii et hakkame pihta eh, mida me siin üritame teha, meil on väga suur paneel siin, igalühel on jälle viis minutit ja annan märku, kui see aeg läbi on ja mul on siin prioriteetide nupp, ma ei ole seda veel küll vajutanud, aga olge selleks valmis, nii et proua Bauer, palun. Thank you so much, it uh,, it's uh.... suur tänu, tõesti on uh suur väljakutse öelda kõike, mis on mu mõttes seoses uh, selle tähtsa teemaga viie minuti jooksul, kuid annan endast parima. nii et teen lühidalt. uuimad andmed, uusimad andmed on järgmised. Euroopa Liidus on meil uh, kuusteist koma viis protsenti. Need andmed on ajutised, sest et Eesti andmeid meil ei ole, varem juba kuulsite, et äh, hiljutine näitaja palgalõhe osas oli kolmkümmend protsenti ja praegu Eesti ei ole esitanud oma andmeid ja Kreeka andmeid samuti pole. pooltest, poolte erinevuste puhul võib olla põhjenduseks Äh, katkendlik karjäär, äh, raskused pere ja tööelu ühitamisel ja mõned teised tegurid, võime nendest täpsemalt hiljem rääkida, kuid pooled erinevustest on selgitamata ja võib, neid võib pidada diskrimineerimiseks meie ülesandeks on just nimelt nende erinevustega tegeleda. kõige väiksem on palgalõhe Poolas üks koma üheksa protsenti, mis on äärmiselt huvitav, sellepärast et viimased andmed enne seda olid umbes kümme protsenti ja ähm, Austria kakskümmend viis koma viis, koma viis ja Tšehhi Vabariik ähm, muret tekitav on see, et sooline palgalõhe tekib peamiselt pärast esimest äh, lapsepuhkust. Äh, nii et äh, vanemaks olemise, emaduse ka seoses tekib ühiskonnas tõsine probleem kuid me peame ütlema, et palgalõhe äh, muutub suuremaks, mida vanemate inimestega on tegemist äh, ja ka haridustasemest sõltuvalt. töökohtade hindamine väärib siin mainimist, äh, sellepärast et sellega on seoses mitmeid probleeme. töökohtade hindamise puhul äh, Äh, füüsilist jõudu hinnatakse sageli kõrgemalt kui psühholoogilist jõudu, äh, tugevust, mida peavad üles näitama näiteks meditsiini äh, õed. ja kus siis on, mis on meie vastutus, mis on meie ülesanne, mida me teha saame? kõigepealt, äh, kui me esitame selle küsimuse, kas meil on vaja veel seadusandlikke ettepanekuid, siis esimene vastus on äh, loomulikult, et ei, ei. Euroopa on juba niigi liigselt reguleeritud, kuid mida teha siis, kui meil on viiekümneaastased õigusaktid, mis lihtsalt ei toimi. on täiesti selge, et need ei toimi. ja teiselt poolt võib öelda, et tegemist on äärmiselt keerulise teemavaldkonnaga, tegemist on horisontaalse segregeerumisega, vertikaalse segreerimisega, töö- ja pereelu ühitamisega seotud asjaoludega, töökoha hindamisega, kõik need vald-, neidki neid valdkondi ei saa täielikult lahendada seadusandluse kaudu, aga meie vastutus on see, mida teha nende õigusaktidega, mis on viiekümneaastased ja mis lihtsalt ei toimi. me võime need kas kehtetuks kuulutada või muuta nad lihtsalt äh, tõhusamaks. meie oleme otsustanud teise alternatiivi kasuks, meie tahame õigusaktid muuta tõhusamaks ja just nimelt seetõttu esitasime uue raporti, mis käsitleb soolist palgalõhet ning meie püüame omalt poolt aidata õigusakte äh, muuta tõhusamaks, äh, rakendada sanktsioone, mis, mida rakendatakse juba mõningates liikmesriikides, tegemist on suhteliselt leebete karistuste, sanktsioonidega. ja neid rakendatakse näiteks äh, sellistel juhtudel, et ettevõttel ei ole õigust osaleda avalikes hangetes äh, siis, kui äh, rikutakse soolise võrdõiguslikkuse põhimõtteid äh, või siis ei saa kasutada sotsiaalfondi vahendeid või midagi selle sarnast. aga tööturg muutub ja tööturg muutub kiiresti ja üha vähem rakendatakse kollektiivläbirääkimisi, peetakse individuaalseid läbirääkimisi. raske on koguda infot selle kohta, mis toimub, millised on palgatasemed. nii et äh, oluline on omalt poolt tagada ka juurdepääs teabele ja kui mul on ainult viis minutit, siis saan veel, veel ühe lausekese ehk lisada ja selleks üheks lauseks oleks, et me peame teostama järelevalvet selle üle, kuidas tagada juurdepääs, kergem juurdepääs õiguskaitsevahenditele. praegu on meil ainult üksikuid juhtumeid kohtus seoses õiguskaitsevahenditega ja tegelikku rikkumiste arvu see olukord, kohtu poole pöördumine ei kajasta ja kohtu poole võib muidugi alati pöörduda, aga see on väga kallis. nii et me peaksime vaatama, mida me ka selles küsimuses saaksime ette võtta. see aitaks samuti meie õigusaktide tõhusust parandada. suur tänu, proua Bauer! suur tänu, et te andsite endast parima ja rääkisite viis minutit. ma tean, et ma olen julm, et ma piiran teie kõneaega viie minutiga ja ma vabandan teie ees, aga meil on kuus panelisti, nii et äh, kõigile ei saa pikaks ajaks sõna anda. proua Brita Tomson, suur tänu pro, proua juhataja suur tänu ja suur tänu ka proua Bauerile sissejuhatava sõnavõtu eest, tegemist oli väga olulise sõnavõtuga mis pani mind mõtlema Euroopa lisandväärtusele. see näide, mille teie tõite äh, pere ja tööelu ühitamise kohta, see on probleemiks paljudes liikmesriikides. aga on ka riike, nagu näiteks minu koduriik Taani, kus on sooliselt äh, kõige segregeeritum tööturg. kõik Taani naised töötavad mitte täie aja, täie tööajaga, aga kõik on samal määral tööturul aktiivsed kui mehed, aga äh, töökohad on erinevad äh, ja hierarhiline kuuluvus, liigitatus on äh, erinev kahekümne kolmandal kohal oleme selles äh, küsimuses äh, Euroopas, hoolimata sellest, et meil on täielik äh, hoolekanne nii laste, puuetega inimeste kui ka vanurite osas, nii naiste ülesanded nendes valdkondades ei ole niivõrd suuremad, kuid sooliselt liigitatud, segregeeritud on meie tööturg sellegipoolest. sellepärast et äh, oleme sattunud äh, Saksamaalt pärit luteranismi äh, või luterluse ohvriks, meie naistesse suhtumine on sealt pärit, ise võin seda kinnitada, sest et olen elanud Portugalis mõned aastad ja Portugali, Portugal on esikohal Euroopas, kui rääkida kõrgetel äh, ametikohtadel olevatest naistest. ma arvan, et teisel kohal on äh, Hispaania, Saksamaa, Taanimaal, Taanis, nagu ma ütlesin, äh, on see näitaja päris kehvake ja Saksamaal on naissoost teadus, teadlaste arv kõige väiksem Euroopas ja Max Plancki instituudis naisi, naisi praktiliselt ei kohtagi ja loomulikult tingimused liikmesriikides on erinevad ja põhjused sellisteks arenguteks liikmesriikides on erinevad. ja me peame püüdma kujundada endale parim ettekujutus sellest, mis toimub. Taani võrdsuse minister on äh, teinud algatuse soolistel alustel liigitatud äh, valikute vastu võitlemiseks tööturul ja teine väljakutse, mis on soolistel alustel liigitatud tööturuga seoses meie ees, on see, et me rõhutame, et me tahame võrdse väärtusega töö eest võrdset palka, aga me ei ole täpselt defineerinud seda, mida see võrdne töö tähendab. ja mehed teenivad rohkem Äh, prügi vedades äh, kui äh, meditsiiniõed, kellel on märkimisväärselt rohkem, rohkem kogemusi. ja tegelikult ei määra palka see, kui väärtuslik on töö, vaid määrab hoopis see, kui tõhusalt töötab ametiühing ja naised satuvad seetõttu ohvri rolli suur tänu, suur tänu, et äh, rääkisite nii otsekoheselt äh, Saksa viirusest ja väga tore on, et järgmiseks äh, sõnavõtjaks on sakslane, kes saab sellele vastata, nii et Nadja Hirš, palun. suur tänu. kui naine läheb täna poodi, ostab koti õunu ja ütleb, et ma tahaksin, et need õunad oleksid kakskümmend 20 senti odavamalt, sest ma olen naine, siis äh, kõik imestaksid, ütleksid oot-oot-oot-oot-oot, see, miks nii? miks peaks siis äh, naine teenima vähem sama töö eest kui mees? ja ma arvan, et meil on vaja uusi õigusakte. õigusaktid aitavad muuta aja jooksul inimeste mõtteviisi, kuid meie püüdluste eesmärgiks peaks olema see, et inimesed üldisemalt ja kõik inimesed indivi-, individuaalselt peaksid mõistma, et erinevust ei tohiks olla selles valdkonnas. õigusaktid, seadusandlikud ettepanekud võivad olla vahendiks meie eesmärgi saavutamisel. kui me räägime nendest küsimustest, siis inimesed räägivad äh, erinevatest artiklitest, äh, artikkel sada seitsekümmend viis õigusliku alusena äh, ja nii edasi ja nii edasi, loomulikult me võime teha seadusandlikke ettepanekuid. kuid kas see seadusandlik ettepanek on präänikuks või ainult piitsaks? ja me peame eristama erinevaid lähenemisi, me peame meelitama, pakkuma stiimuleid, tööhõivekomisjonis me koostame just sellist arvamust ja esile on kerkinud mõte, et oleks tore, kui meil oleks selline ettevõtete kvaliteedi pitsat või kvaliteedimärk, kui ettevõte suudab tõendada, et neil on võrdne palk äh, nii teoorias kui praktikas, siis võiks sellele ettevõttele anda kvaliteedimärgi ja loomulikult noh, töötades kval-, kõrgelt kvalifitseeritud sektoris töötajana äh, ma saan te-, ma võin olla kindel, et äh, seda kvaliteedimärki kandev ettevõte maksab võrdset palka võrdse töö eest. ja loomulikult naiste roll on äh, tänases tööelus väga oluline, tööjõust on ju puudus mõningates sektorites. on mitmesuguseid erinevaid alternatiive, mida pole veel täielikult kasutatud, kuid äh, loomulikult äh, praegused õigusaktid ei aita meil kõikidest võimalustest kasu ammutada. paljudes äh, määrustes, direktiivides on õi-, asjakohased sätted küll sees, ja me peame neid analüüsima, kui me räägime näiteks tööaja direktiivist, mida me aeg-ajalt ikka teeme, siis äh, me peame mõtlema, kui kaugele me võime minna töö paindlikumaks muutumise küsimuses, kui paindlikumalt äh, me saame olla no,, püüdes soodustada paremat töö ja pereelu kokkusobitamist. ja needsamad küsimused kerkivad esile ka seoses teiste määrustega, direktiividega ja need annaksid meile äh, võim-, paremat positsiooni läbirääkimisteks. proua Bauer äh, viitas sellele, et naised äh, on lihtsalt tänulikud pärast esimese lapse saamist üldse tööle pääsemise üle. Nad ei küsigi, kui palju neile palka antakse, palju, e-, peaasi, et, et üldse tööle saab kuidagi. me peame kuidagi parema läbirääkimiste positsiooni kindlustama ja nende küsimustega me peame tegelema samal ajal, kui me tegeleme õigusaktide väljatöötamisega. suur tänu ja läheme edasi. järgmisena kõneleb proua Franziska Part-, Brandner, kes on samuti pärit Saksamaalt, jah, ma olen Saksamaalt ja tõesti, me, me oleme pidanud tõdema, et meie sooline palgalõhe on kõige suurem OECD riikidest, me oleme tõesti nimekirja lõpus, mis on äärmiselt piinlikkust tekitav. Eesti oli äh, nõrgem äh, ja halvemal kohal, äh, ma tahaksin seda uskuda, aga paraku OECD andmed näitavad, et meie oleme praegu viimasel kohal. ja jah, erinevates liikides on erineva, riikides on erinevad kombed, nagu siin eelkõnelejadki mainisid, meil Saksamaal on kombeks kollektiivläbirääkimised, meil pole riiklikult kehtestatud miinimumpalka ja sellised asjad, asjad, mida reguleeritakse Euroopa tasandil, selles valdkonnas sageli meid ei puuduta. aga, ja loomulikult räägitakse meil palju sellest, kui palju on Euroopa tasandil üldse vaja reguleerida. kui, ja te olete kuulnud juba sellest täna mitu korda, aga ma kordaksin veel kord üle, sooli, sooliselt võrdne palk olidki juba viiekümne seitsmendal aastal Rooma lepingus sees. viiekümne seitsmendal aastal, tegemist ei ole mingisuguse roheliste radikaalse uue mõttega, juba Euroopa Liidu asutajad öö, eh, omal ajal sätestasid selle võrdne palk võrdse töö eest meie aluslepingutesse, nii et äh, hoolimata sellest, et ajaloos on selle, sel-, seda juba nõutud, palgalõhe paraku üha kasvab. me ei saa äh, leppida sellega, et hoolimata sellest, et see põhimõte on aluslepingutes sees, praktikas see siiski ei kehti. me peame vaatama, kuidas me saaksime olukorda parandada. läbipaistvus on siin üks tähtis tegur väga sageli riigisektoris on erinevad palgaastmed ja riigisektori karjääri areng on üsnagi läbipaistev, on kohe näha, millisel palgaastmel on üks või teine töötaja, aga erasektoris sellist läbipaistvust pole. väga raske on aru saada eraettevõtetes, kes kui palju teenib ja millised on lepingud, mõningatel töötajatel on isegi sellised töölepingud, et nad ei tohi lepingust lähtuvalt oma palgast kolleegidega rääkida, Saksamaal on see üsna tavapärane ja siis veel äh, see küsimus, kas läbipaistvust saab suurendada sellistes tingimustes. Äh, siinkohal tooksin näiteks äh, Šveitsi mudeli. ettevõtteid, kes on anonüümsed, peavad teatama oma palga spektrist konkreetsete tööülesannete kohta ja seda tuleb äh, rakendada. ja see aitab neil võidelda selliste probleemide vastu, kui tööle tulevad äh, näiteks teise etnilise taustaga inimesed, kellele võiks tekkida kiusatus vähem palka maksta ja nii edasi. Äh, loomulikult tekib küsimus, kas ettevõtted on valmis sellise avalikustamise ka kaasa minema, aga mõte iseenesest on väga hea ja läbipaistvuse poole tuleb igal juhul pöör-, püüelda. ja teine küsimus on õigusliku menetluse küsimus. jah, õigused äh, võivad olla seaduses kivisse raiutud, äh, kuid äh, paistab, et väga vähe on neid naisi, kes pöörduvad kohtu poole kui nende õigusi on rikutud. kui naised pöörduvad kohtu poole, siis äh, neid äh, avalikkuse silmis häbimärgistatakse. Neid mõistetakse hukka selle sammu astumise eest äh, ja neil on hiljem võib-olla väga raske tööturul tööd leida. Neil peaks olema võimalik aga algatada kollektiivhagi, äh, ametiühingud, naisteorganisatsioonid, ähm, mittetulundusühingud peaksid saama pöörduda kohtu poole kollektiivselt, grupina. Äh, see, seda saaks rakendada suuremate ettevõtete puhul. ning äh, ja kolmas valdkond, millest rääkida tahaksin, oleks sanktsioonid peaaegu kõikides Euroopa riikides, kui keegi kui äh, kellegi tähelepanu äh, juhitakse sellele, et midagi on võimalik odavamalt teha, siis äh, püütakse ettevõtte, ettevõtte jaoks loomulikult raha kokku hoida. ja kui seetõttu ohvriks sattunud naisterahvas äh, pöördub kohtu poole, siis äh, sageli hüvitis, mida nad saavad, on väiksem kui palgalõhe, mille tõttu nad peavad kannatama. nii et me peame vaatama, millised on äh, meie sanktsioonid ja millised on stiimulid ja seda tuleb teha Euroopa tasandil. isegi siis, kui me rakendame kõiki Euroopa tasandi meetmeid, loomulikult me ei saavuta veel täielikku võrdõiguslikkust, sest liikmesriigid peavad oma töö ka ära tegema, aga siiski, sellest oleks abi. suur tänu. nüüd ma annan sõna Gabriela Zimmerile, vaatame vasakule. Äh, mulle tundub et teatud mõttemallid on välja koorumas. ma vaatasin seda programmi, mis meil oli. ja mulle tundub, et me võime minna kaugemale, arvestades seda, mida siin varem öeldi. on koostatud arvamus soolise palgalõhe kohta Euroopa Parlamendis aga siiski me võiksime mõelda veel mõnele punktile, mis vastaks küsimusele, kas meil peaks olema mingi õiguslikult paika pandud kohustus või vabatahtlik. mulle tundub, et soolist palgalõhet eh, on võimalik muuta ainult siis, kui me muudame ühiskonna arvamus, kui me ainult räägime eh, kui me ainult räägime mm, erinevustest, palkades, osalusest, ettevõtete juhtimises, siis jäävad paljud asjad kõrvale. E, tuleb ära kasutada neid võimalusi, mis ühiskonnas on, muidu jäävad nad kasutamata. mikspärast naised äh, on eh, tunduvalt paremini haritud kui mehed ja kõrgkooli lõpetavad kuuskümmend protsenti naistest. mikspärast ei ole niisugune olukord vähendanud soolist palgalõhet? asi ei ole ainult hariduses, nii nagu paljud on eh, püüdnud aastate vältel öelda, et inimestel eh, on vaja õrget, õiget haridust, õiget koolitust selleks, et meestega võistelda. ja arvati, et niimoodi ongi võimalik saavutada õige palgatase. ettevõtted viitavad sageli sellele. ja siis on teatud elukutsed, mis on naistele peaaegu et suletud. see eh, puudutab eh, Ehm, seda kvalifikatsiooni, mis naistel on, nende erialast kogemust. tundub, et on elukutsed, mis on tüüpiliselt naiste omad ja niisugune süsteem on mõnes eh, ühiskonnas kokku kukkunud, me oleme su suhteliselt noored naised, me saime omandada kõrghariduse, see andis meile äh, iseseisvuse ja eh, me arvasime, et eh, tööd, pereelu on kõik võimalik sellega ühitada. ja kui nüüd meid toetaks ka, toetaks ka seaduslikul tasemel, kui naiste imago ühiskonnas jääb selliseks, nagu ta on, siis kuidamoodi me saame teha läbimurdeid tööturul, majanduselus? ja kuidas me saame tugevdada naiste saavutusi? vaadakem, mis on juhtunud kärbetega ühiskondades erinevates riikides ning me peame küsima, kas ettevõtted eh, suudavad kinni pidada oma lubadustest naiste positsiooni eh, tugevdamisel. mina igatahes tahaksin, et seda asja uuritaks. sellele peaks tähelepanu pöörama ka parlament. vaatame, Eh, kuidas kokkuhoiupoliitika Kreekas, Hispaanias, Portugalis on mõjutanud naiste olukorda? kuidas see on mõjutanud naiste palka, nende võrdsust, kas nende positsioone on kaitstud või mitte? kas see on eh, Äh, võima-, võimaldanud nendel äh, kasutada oma pensioniõigusi. ja me peame vaatama, äh, et me saame kasutada nii õigusloomelisi kui mitteõigusloomelisi vahendeid. suur tänu, et te tõite sisse sellise ühiskondliku vaatepunkti ja nüüd ma annaksin siis sõna meie mittepoliitikule Katrin Häkkemile mina olen tegelenud naiste olukorraga, töösegregatsiooniga, nende olukorraga tööturul ja nii edasi, kõikide nende küsimustega terve oma elu. see on ainukene asi, millega ma üldse tegelenud olengi ning eh, mina eh, koostasin ühe raporti selle kohta, see on olemas minu koduleheküljel, see on ka poliitikauuringute koduleheküljel ja seda on võimalik saada ka Euroopa Parlamendist. põhiküsimus on see, et seda palgalõhet on võimalik lihtsalt ära selgitada. E, e, pool sellest öö, e, tähendab diskrimineerimist, pool tuleneb muudest asjadest aga kõik need eh, numbrid, mida praegu komisjon kasutatakse, eh, kõik, mida on väga lihtne rehkendada välja selle palgalõhe kohta, kõik need andmed meid eriti edasi ei aita. ja ma ütleksin ka, et eh, praegused seadused, mida Euroopa Liidus kasutatakse, mis on soolise diskrimineerimise vastu, need seadused on tugevad, nad Ähm, on täiesti äh, piisavalt äh, adekvaatsed, aga lihtsalt neid ei viida ellu, nad jäävad lihtsalt äh, paberile. üks põhjus selleks miks pärast ikkagi midagi on ka lahendatud ja ei ole kõik asjad ainult paberi peale jäänud, on see, et eh, inimesed võivad minna kohtusse. Eh, on võimalik ehm, soolist diskrimineerimist eh, võtta üles kohtus aga kahtlemata see ei ole üldse odav asi, aga kõik need eh, töövaidluskomisjonid eh, on eh, tegelikult mõjutanud väga tugevalt olukorda niimoodi, et tööandjad ikka vabatahtlikult on valmis rakendama rakendama diskrimineerimisvastaseid seade, seadusi ja kui kõik, mis paberi peal on, tõeliselt ellu jõuab, siis on tegemist ikkagi väga tugeva eh, süsteemiga, eh, sest tegelikult palgalõhet on võimalik seletada ilma eh, soolise diskrimineerimiseta ütleme näiteks tõlkimine, eh, siis eh, apteekrid ja nii edasi, eh, seal selgub, et palgalõhed on olemas. lahe, need lõhed on, inimesed saavad palka vähem, kui on riigi keskmine, aga need on tegelikult tõelised valikud, mida on langetanud naised, nad on valinud teatud hariduse, nad teatud aja ei tööta ja tegelikult me peame nõustuma niisuguste inimeste valikutega. mina olen uurinud naiste tööhõive erinevaid aspekte ja ma olen kirjutanud selle kohta raamatuid. ma olen vaadanud neid küsimusi Euroopa Liidu maades ja ka Ameerikas ja absoluutselt iga indikaatori osas on meestel, naistel erinev käitumine, erinev suhtumine. on äh, naiste vähemus, kes äh, tahavad teha karjääri. Nad on väga ambitsioonikad, motiveeritud, nad sarnanevad meestele, nad on äh, väga kõrged eesmärgid endale seadnud, aga neid on ainult kakskümmend protsenti, isegi Rootsis Eh, on neid ainult kolmkümmend protsenti, nad töötavad pidevalt eh, täisajaga eh, kogu oma eluaja jooksul ja Rootsis on kõige parem soolise võrdõiguslikkuse poliitika. haridus ei ole lahendus. naised on praegu paremini haritud kui mehed ja kogu aeg nad valavad, valivad endale igal pool valesid erialasid. Nemad ei ole sama palju äh, juristid või, või äh, raamatupidajad kui mehed, nemad ikkagi valivad keeled või äh, kunstiajaloo, need on kahtlemata äh, huvitavad ained, aga nad ei too kaasa nii palju raha, nii et, et haridusest iseenesest midagi ei muutu oma raamatus äh, olen ma öelnud, et võrdsed võimalused ei loo võrdseid tulemusi, sest praegusel hetkel nagu palgalõhe oleks nagu mm, õige, millega mõõta võrdseid võimalusi. võrdsed võimalused ja võrdsed tulemused ei ole üks ja seesama asja, asi äh, ja ma arvan, et äh, väga paljudel juhtudel äh, me ei saavuta võrdseid tulemusi, kui inimesed teevad eelnevalt erinevaid valikuid. üks asi, millele ma viitan oma uurimistöös, on see, et nendes riikides, kus on vähem soolise võrdõiguslikkuse poliitikaid, nii nagu eh, nii nagu seda on ingliskeelsetes maades, eh, Ühendkuningriigis, Ameerikas, seal jõuavad inimesed, eh, seal jõuavad naised rohkem juhtpositsioonidele kui nendes riikides, kus see poliitika on hästi paika pandud. see on fakt. ja seda on näidanud ka teiste riikide uurimised soolise võrdõiguslikkuse poliitika ei loo võrdseid tulemusi ja kahtlemata ei vähene niimoodi sooline palgalõhe, et, et ma arvan, et te peate mõtlema uuesti, on võimalik aidata naistel eh, elus rohkem saavutada, saada paremaid eh, tulemusi eh, tööturul, kuid Eh, tegelikult need poliitikad peavad olema eh, liikmesriigi tasemel tehtud, seda ei ole võimalik teha eh, mingisuguste seadustega Euroopa Liidu tasemel. kuid kõikidel Euroopa Eh, Euroopa riikides peab olema niisugune süsteem, mis ei luba eh, diskrimineerimist soolisel alusel ja mis tagaks kõikidele võrdsed võimalused. ma võiksin rääkida sellistest poliitikatest väga palju, ma võiks rääkida poliitikatest, mis mõjutaksid tõepoolest naiste eh, tööhõivepoliitikat, aga need on riikide valikud ja sellepärast ma praegusel hetkel neil ei peatu. suur tänu Eh, teie eh, märkused olid mõnes osas väga provokatiivsed ja eh, kui me vaataksime kas või paremat praktikat liikmesriikide tasemel, siis sellest võiks olla kasu Euroopa Liidu tasemel. aga nüüd ma annaksin võimaluse ka saalis oli, osa, saalis olijal sõna sekka öelda. Teie võite rääkida oma emakeeles, sest et enamus eh, keeli on eh, hõlmatud tõlkega. kui te tahate rääkida muidugi kreeka keelt, siis palun ja kui te oskate seda rääkida, aga, aga palun tutvustage end mina olen Saksamaalt ja teie ütlesite, et just nimelt erinevate elukutsete ja erinevate tööaegadega on võimalik selgitada palgalõhet. nii nagu mina asjast aru saan, siis Saksamaal ametiühingud just informatsioon nendelt ütleb, et näiteks on erinev palk eh, sama eh, töö eest, räägime näiteks inseneridest, kuidas te seda selgitate? me vastame sellele lühidalt. kui tegemist on tõepoolest sama tüüpi tööga, siis on tegemist puhta diskrimineerimisega. aga näiteks ta, ka Taanis eh, saavad naisinsenerid vähemalt, vähem raha kui mehed, aga huvitav on see, et näiteks Norras on olemas eh, seadusesse raiutud äh, sooline võrdõiguslikkus. ja näiteks seal on öeldud, et et insenerid peavad saama rohkem raha kui, kui näiteks lasteaedade juhatajad ja naine vaidlustas selle, mikspärast ütles, peab, peavad asjad niimoodi olema, asi läks kohtusse ja ta tõepoolest võitis selle kohtu äh, asja, nii et, et püütakse vältida äh, töökohtade hindamist, töökohtadele hinnangu andmist. mina ütleksin nii, et äh, asi on selles, kuidas kohtud töötavad. peab olema võimalus pöörduda kohtu poole aga mitte kõikides Euroopa Liidu riikides ei ole niisugust võimalust tõepoolest olemas. see tegelikult puudutab seda, mida mina ütlesin, eh, see eh, kõik puudutab rakendamist, asjade elluviimist, see puudutab läbipaistvust, kui teil ei ole näiteks eh, piisavat läbipaistvust, siis kuidas te saate hinnata, kuidas midagi on ellu viidud? ja sellepärast ma ütlesin, et Saksamaal on nii, et kõik äh, pooled, kõik sotsiaalpartnerid peavad vaatama, kas tegemist on võrdse tasuga, see on, hõlmab äh, ametiühinguid ja nii edasi. põhimõttena on paika pandud võrdne töötasu. minu arvates on alati oluline see, et indiviidu, et indiviididel on võimalik nende mm, põhimõtetele reageerida ja eh, ma arvan, et parem oleks võtta kohtuasjad üles mitte indiviidina, vaid, vaid kollektiivselt, sest läbirääkimised ei vii alati samadele eh, tulemustele. Teie siin viitasite äh, et naised teevad teistsuguseid valikuid eh, töö eh, hõive osas. küsimus on tegelikult selles, mikspärast need töökohad, eh, mida naised valivad, on, et mikspärast seal makstakse vähemat palka aitäh. tegelikult me rääkisime sellest ühe eelneva diskussiooni ajal võib olla niimoodi, et tegemist on mingi hästi maksetava e, tööga, aga kui naised hakkavad, e, kui naised e, muutuvad arvukaks sellel tööalal, siis järsku see tasu väheneb selle töö eest ja vastupidi, kus, kuhu tuleb palju mehi, seal lähevad palgad üles. nüüd järgmine kõneleja saalist. mina olen äh, ajakirjanik Ungarist, mina tahan küsida Kätrini käest. Teie ütlesite, et mm, on teatud piir, mida me võime saavutada teatavate poliitikatega ja pärast me peame lihtsalt leppima sellega et poliitikatega enam midagi ei muutu, kui ma nüüd asjast haigesti aru sain. kas on olemas mingisugused poliitikad, mida peaks ellu viima, kui oleks riigil mingisugune kontroll, nimestik, mida ta peab tegema ära, et olukord paraneks tööturul või mingisugused muud rakendusmeetmed? jah, need eksisteerivad poliitikad on miinimumiks mõned lisaksid sinna veel miinimumpalga. igal pool, kus miinimumpalk äh, on sisse viidud, on see mõjutanud kõige rohkem just naiste teenistust, sellepärast et äh, madalapalgaliste hulgas on rohkem naisi kui mehi. võrdsed võimalused äh, soolise diskrimineerimise keelamine, need on kõik niisugused asjad, mis peavad hädavajalikult olema ja tegelikult Euroopas on need ehm, küsimused seadusandlikult peaaegu igal pool lahendatud. aga küsimus on selles, et paljudel riikidel on eh, on raske neid asju ellu viia ja just nimelt elluviimine on asi, millest on süstemaatiliselt mööda vaadatud. mida igal maal on vaja ära teha, kas on olemas töövaidluskomisjonid, kas on tehtud kõik, et oleks võimalik saavutada seda, mida on vaja saavutada. ja tõepoolest mulle tundub, et mõnel juhul on väga kasulik minna kohtusse näiteks grupina, sellepärast et siis inimene ei pane ennast löögi alla, aga sellega on ka probleeme. sellepärast, et niimoodi tekivad konfliktid, eh, see tekitab sellist võistluslikku eh, lahenda-, pro-, Mm, konfliktide lahendamist ja jaapanlased näiteks peaksid seda suureks õnnetuseks, kui elu eh, niimoodi läheb. me loomulikult ei pea võtma üles eh, sellist eh, ida lähenemist, aga siiski parem on arutada asju, jõuda ühisele lahendusele. see oleks ikkagi positiivsem viis, kuidas ühiskond edasi läheb ja see peaks olema omaette poliitika. mis aga puutub nüüd töö ja eraelu kokkuviimist, siis eh, seda tuleb teha riiklikul tasemel. näiteks kooli, tunniplaanid koolis. absoluutselt igal Euroopa Liidu eh, eh, liikmesriigil on selline tunniplaanide korraldamise viis, mis ei sobi lapsevanematele. see on niimoodi Prantsusmaal ja see on eh, Inglismaal ja see on Saksamaal. näiteks Saksamaal lähevad, peavad lapsed minema koju sööma, isegi koolivaheajad eh, koolivaheajad olid pandud paika siis, kui oli agraarühiskond ja see ei eh, sobi enam sellepärast et koolivahed võiksid olla eh, palju lühemad, lapsed käivad koolis kaksteist kuud eh, ja need on kõik sellised asjad, mida, mm, mis on lahendada liikmesriikide valitsustel ja see teeks vanemate elu tunduvalt eh, lihtsamaks ja Euroopa Liidul pole seal midagi kaasa rääkida näiteks äh, mm, äh, äh, tähendab, paindlik tööaeg nendes riikides, kus see hästi toimib, on alati leidnud positiivse vastukaja, näiteks, näiteks Hollandis kui oli võimalik eh, nõuda endale või eh, paluda endale näiteks eh, osalist tööaega niimoodi, et polnud vaja anda selleks mingit põhjust, siis kasutasid seda ka mehed. ja niimoodi saab tunduvalt kergema, tunduvalt lihtsamini ja õrnemalt lahendada probleeme paistab, et on veel küsimus saalis ja kui teil on küsimus, siis tõstke palun käsi püsti, et ma näeksin, et te tahate sõna saada. üks küsimus teile, proua Zimmer e, akadeemilistes ah, e, siin ütles meie teadlane, et lisaseadusandlust pole vaja, et lihtsalt naised ikkagi ise otsustavad, kas, millise elukutse nad valivad, eh, millise, eh, millise tööajaga nad töötavad ja nii edasi, aga mulle tundub, et eh, naised võiks, võivad jääda kaotajaks, kui need asjad pannakse seadusega paika kui te viisite läbi oma uurimisi, kui palju eh, te küsitlesite naisi? ajakirjanikud eh, küsivad ikka ja jälle, et eh, kuidas mõjub majanduslangus inimestele. kogu aeg öeldakse, et naised kannatavad rohkem, aga näiteks Ühendkuningriigis Äh, on näidanud uurimised, et mehed on rohkem äh, puudutatud ja, äh, ja ähm, ka Euroopa Liidu tasemel läbi viidud uurimus, mis näitab, et mehed kannatavad rohkem, see stereotüüp on see, et naised on kannatajad, et naised on ohvrid. aga paljudel meestel ikkagi Euroopa Liidus on meeste ülesanne panda, panna leib lauale oma perekonnas kogu kogu see eh, temaatika on, mm, mõjutab mehi rohkem, kui ikkagi mees jääb ilma tööta, siis on see, eh, on see väga tõsine asi, see on tunduvalt tõsisem probleem, kui naine jääb ilma tööta, sest nendel on ka psühholoogiline vastupanu väiksem, nii et, et igatahes majanduslangus on rängemini mõjutanud mehi. Äh, nüüd järg, see küsimus, mida esitati. ma ei tahtnud öelda, et kõike peab seadusega reguleerima. ei. ja ma arvan, et peab olema nii seadusandlikke kui ka mitteseadusandlikke meetmeid paketis, tagamaks, et muudatused leiaksid aset nii, et ei oleks neil negatiivset mõju naistele. kui me võtame lepingulised töötajad Eisenachis vabrikus küsitleti naisi ja selgus, et suur hulk naisi on saanud sinna öö, töö just tänu sellele, et nad olid nõus osalise tööajaga ja alla poole naistest ütlesid, et nad täiesti vabatahtlikult töötavad osalise tööajaga. samas teistel oli see ainus võimalus tööd saada. nii et ma mõistan naiste huvi osalise tööaja vastu, aga see konkreetne töövorm, osaline tööaeg, eh, peaks ikkagi eh, kohalduma niimoodi, et et eh, siin ei manipuleeritaks sellega, et naised töötavad küll lühema ajaga, tegelikult teevad suurema tööaja selle aja jooksul ja saavad samas väiksemat palka. nii et ma arvan, et meil on vaja mõelda ka kvootide peale. Eh, Saksamaal on olukorrad olukord selline, et inimesed hakkavad tasapisi kannatust kaotama, nemad arvavad, et vabatahtlikult ei ole ettevõtjad siin nõus midagi ära tegema. ja on vaja neid tagant tõugata. ainult nii öö, hakkavad asjad liikuma ja nii ka kvootide süsteem tekib. aga muidugi siin on äärmused ja äärmustega ei pea õigusaktidega võitlema. tähtis on lihtsalt, et me õigusaktidega lükkaksime asjad käima. see oli see, mida meil Saksamaal paraku vajaka jääb. jah, ma tänan, proua Bauer. kas teie soovisite sõna? We... mina tahaks öelda, et äh, mitte kõike ei saa seadusega reguleerida, mina olen riigist, kus äh, mehele omistatakse suuremat väärtust kui naisele ja uuringud on näidanud, et kui mees läheb äh, sektorisse, kus domineerivad naised, kui näiteks on tegemist medõega, äh, kes on naine, siis saab ta väga kähku korteri, sama lugu on äh, lasteaedades, kui mehed sinna tööle lähevad. nii et mees olla juba on lisandväärtus ja meil on Taanis suured-suured ametiühingud, kus on mehed eesotsas ja kaheksakümmend üheksa protsenti ametiühingu juhtkonnas on mehed, samas on need mingid naiste elukutsete esindajad, ametiühingud nagu näiteks õed või last, lasteaedade kasvatajad ja nii edasi. ja kui naine läheb meeste tööalale, siis on ta seal kohe väga madalal väärtusahelas nii et inimesed peavad teadvustama selliseid probleeme ja me näeme juba päris lapseeast peale, et poisid, kümneaastased poisid saavad topelt rohkem taskuraha kui tüdrukud. ja e, tee üldse kodutööd seejuures. aga emad peavad omale teadvustama seda, kuidas nad oma lapsi sellega kasvatavad. nii et siin on suur mängumaa. juba lapsepõlvest peale hakkab see eristamine, tüdrukud ja poisid ja siin on väga palju ära teha, kui me tahame tõesti, et võrdsus tekiks mitte ainult tänu seaduslikele meetmetele ja muidugi riigihanked on ka üks valdkond, kus palju annab ära teha. <clears throat> suur tänu. ma tahtsin küsida proua Bauerilt ühe väga tähtsa küsimuse. ja siis proua Tomson juba ka rääkis sellest, et kuidas mõõta töö väärtust. ja me oleme siin mitmeid näiteid kuulnud, isegi kui naised teevad sama tööd, mida mehed, siis paraku ikkagi saavad nad teistsugust palka, aga kui on kaks erinevat, erisugust töökohta, üks töötab lasteaias ja teine näiteks remondib autosid, kuidas siis mõõta selle töö väärtust? Teie oma raportis tegelesite selle küsimusega. äkki räägite sellest? tegemist on hea küsimusega ja mul on selline tunne, et see on selline miljoni äh, dollari küsimus. mida mina tean Äh, uurimisprogramm järgmiseks finantseerimisperioodiks näeb ette nende asjade uurimise, sest see on tõesti suur väljakutse. saada ülevaade äh, töökohtadest, hinnata neid töökohti, sest erisused on niivõrd suured. ja me ju siin rääkisime ka juba sellest, et äh, täiesti põhjendamata on see, kuidas hinnatakse ameteid, töökohti. meeste töökohad on tihtipeale kordi üle hinnatud ja pannakse sellist suurt rõhku füüsilisele tugevusele. aga samas hooldamisoskus on alahinnatud. näiteks ka kassapidajate oskuseid alahinnatakse ja nii edasi. palun pidage silmas seda, et Euroopa õigusaktid kehtestavad lihtsalt miinimumstandardid, miinimumnormid. väga-väga hea näide oli Ühendkuningriigist Äh, see näide tasuta äh, ligipääs kohtule, kui tegemist on diskrimineerimisjuhtudega, siis saab tasuta kohtusse pöörduda. me ei saa liikmesriikidele ette kirjutada, et nad peavad seda teed minema, küll aga me saame öelda, et palun tagage juurdepääs õigussüsteemile, muutke see lihtsamaks ja andke tööinspektoritele, võrdõiguslikkuse organitele volitused kontrollida, kuidas neid põhimõtteid ellu rakendatakse. ärge lootkegi, et meie siin teeme ettekirjutusi et liikmesriikidele täpselt selle kohta, mida nad peavad tegema, mida meie saame teha on määratleda miinimumnormid ja miinimumstandardid selle kohta, kuidas nendele küsimustele läheneda. jah, me oleme alguses. ja kui äh, alati peab siis kaaluma, kas meil on vaja õigusakte juurde mõnda valdkonda, kus neid veel ei ole aga viiekümne seitsmendast aastast on ju õigusakte vastu võetud ja peab ütlema, et ei toimi need õigusaktid. Franziska Brandner soovis lisada. ja pärast seda küsimus. daam mustas, palun. Barcelona, minu nimi on Catalina Carmon. mina olen sõltumatust ajalehest Barcelonast, minu nimi on Katariina ja sooviksin öelda järgmist. kui me vaatame selliseid riike nagu Hispaania ja Kreeka, siis me näeme, et heaolu väheneb nendes riikides. tervishoiuteenused, kooliteenused isegi, hooldusteenused kahanevad, mis tähendab, et naiste õlul on ikka rohkem ja rohkem äh, koormat just pereelus. nüüd kuidas selle olukorraga toime tulla, kuidas sellele väljakutsele reageerida? Uh, Teie küsimus on kõikidele paneeli osalistele, jah? hästi, alustame vasakult, Nadja, kas sina soovid kõigepealt vastata? Also generell kennen wir da dieses ähm, Prozedere, sage ich mal. Früher jah. tegemist on väga-väga tuttava nähtusega ka meie jaoks. varasemal ajal Saksamaal peeti iseenesestmõistetavaks, et naised jäävad koju, kasvatavad lapsi, koristavad, triigivad ja nii edasi ja nii edasi, teevad kõiki neid kodutöid, aga täna äh, me näeme, kuidas äh, keemilist puhastust kasutatakse aga see muidugi maksab. ja siis kaalutakse, et kas tasub, tasub seda teha või mitte varasemal ajal tegid naised kogu selle töö ise ära ja seda tasuta, aga nüüd me näeme, palju see maksab, kui see väljaspool lasta teha. ja loomulikult inimesed tahavad äh, siis, et ka see teenus oleks kvaliteetne. nüüd sotsiaal teenused tõesti kahanevad. ja sellest äh, nüüd küsimus, et kas siis tõesti naised peavad jälle seda lünka hakkama täitma? Äh, ise lapsi hoidma või kui võimalik, siis anda nad vanavanematele hoida. kui nüüd naised kõik selle töö ära teevad, siis sellega nad osutavad teenuse kogu ühiskonnale kui sotsiaalsete teenuste hulk kahaneb, siis naised hakkavad neid töid tegema ja tekib jälle oht, et seda tööd hakatakse alahindama. ma arvan, et iga naine peab ise otsustama, mida ta siis teeb. kas ta tahab tõesti jälle eh, lapsehooldusteenust oma peres osutada, kui riigil eh, enam selliseid võimalusi ei ole. mina kardan, et see viib meid ajas tagasi et inimesed tõesti, naised nüüd tõesti panevad õla alla ja teevad kõik ise ära jälle. jah, ma kardan, et see heaolu sotsiaaleelarve kärpimine hakkab tohutult naisi mõjutama. kui me räägime kuuekümnenda aastate lõpust ja naiste hõivatusest tööturul, siis me kõik arvasime, et riik on see, kes siis lasteaiateenust pakub neile naistele see oli ettevõtete kohustus ja riigi kohustus eh, neid teenused tagada naistele. aga eh, ei saa neid olukordi nüüd võrrelda täna ja tollal. naistekomisjonis me oleme teinud eh, uurimise koduabiliste kohta. meil ei ole koduabilisi minu koduriigis nii palju, aga samas Hispaanias on neid koduabilisi kõige rohkem Euroopa Liidu riikidest. seal on miljonid koduabilised tegevad. ja Kreeka on teine riik, kus neid nii palju on. ja võib-olla on põhjuseks see, et naised teevad karjääri üha enam, Hispaania naistel läheb palju paremini tur-, tööturul hierarhias kui Taani naistel. kõik see on väga keeruline küsimuste kompleks Because... jah, ma olen halvemas olukorras, sest mul läks siin vist tõlkes üht-teist kaduma. tõlkest selgus, et Hispaanias juurdepääs tervishoiuteenustele on halvemaks muutunud. arvatavasti eh, selle kohta te ei küsinud see ei olnud teie küsimuse tuum. sain ma õigesti aru <laughs> no,? Question... ma arvan, et küsimus oli muus. Eh, eh, jah, meil on heaolu eh, riiki ja sotsiaalteenuseid kõvasti kärbitud, tervishoiuteenuseid on kärbitud, haridus, eelarvet on kärbitud ja õpetajate palgad on väga vähe, väga palju vähenenud, haridustöötajate palgad kahanenud. me näeme, kuidas kärbitakse eelarveid üha. ja me näeme, kuidas naised kaotavad oma töökohad ka ettevõtetes ja kui neil töökoht on, siis peavad nad rohkem nüüd seal töötama aga kui neid heaoluteenuseid kärbitakse, siis on naised need, kes peavad nüüd perekonnas rohkem ära tegema. ja mehed ei aita siin neid eriti. Yes, of course uh,. uh what we are. jah, me siin arutame seda, et kuidas tagada võrdne tasu tulevikus samaväärse töö eest. ma olen kindel, et igal kriis ükskord lõpeb. nii et on võimatu praegu kõikide üksikasjadega tegeleda seni, kuni meil kriis on. nii et isegi teie küsimusele vastata on keeruline kriisi tagajärjed on olnud naiste jaoks äh, kohutavad. ja nüüd me oleme analüüsinud olukorda ja nüüd see teine laine, kasinusmeetmed, mõjutab siiski tõesti palju rohkem naisi kui mehi. nüüd see esimene laine, kui tööstus, ehitussektor alla käis, siis tollal tõesti äh, mehed olid rohkem löögi all, aga praegu nüüd need kasinusmeetmed mõjutavad oluliselt rohkem naisi. aga küllap neid asju arutatakse edasi ja laiemalt. jah, me peame õige pea hakkama kokku tõmbama, meie esimees on kohal aga kõigepealt ma tahaksin äh, anda võimaluse teilgi küsida. Äh, aitäh, ma kasutaks äh, võimalust küsida eesti keeles, et ma olen ajakirjanik ajalehest Eesti Päevaleht ja minu Tallinnast ja minu küsimus oleks Katrin Haakimile, õigemini neid küsimusi oleks kaks et äh, esiteks ma küsiksin, et äh,, et mida teie soovitaksite äh, Äh, teha ühes riigis, kus nagu minu kodumaa on palgalõhe kolmkümmend protsenti meeste ja naiste vahel, et rääkisid, et hariduse ei, haridusest pole abi, et ei ole abi ähm, äh, väga paljudest seadusandlikest initsiatiividest, et mida siis teha tuleks. ja teiseks ma küsiks, et mis on, et mis on teie kui inimese arvamus, kes on seda teemat nii palju uurinud äh,, ettepanekust kehtestada kvoodid äh, naiste osakaalule ettevõtete juhtkonnas, aitäh. Okay, that's great questions to finish with, so I would like to, but Franziska Ratna and uh, jah, see on suurepärane küsimus lõpetuseks, nii et annan nüüd sõna kõigile järgemööda sellele vastamiseks. Thank you, I um.... suur tänu minu arust on äh, oluline eristada riiklikke tegureid ja neid tegureid, äh, mida me saame mõjutada Euroopa tasandil. ja nüüd räägin edasi saksa keeles. nagu me oleme siin juba öelnud, mõningad asjad sõltuvad äh, liikmesriigist, kas kool kestab terve päeva või pool päeva, mm, Saksamaal on mõned asjad otsustatud keskvalitsuse tasandil, mõned otsustatakse kohalikul tasandil, äh, liiduvabariikide tasandil ja tegelikult see sõltub ka sellest, mida naised ja mehed tahavad, milliseid töötunde nad tahavad ja nii edasi. aga jääb veel see küsimus, kuidas määratleda võrdse väärtusega töö. Saksamaal võib tuua näite algkooliõpetajatest, kes teenivad vähem või põhikooliõpetajatest, kes teenivad vähem kui gümnaasiumiõpetajad ja kas äh, põhikooliõpetajaks olemine on siis äh, kuidagi vähem kurnav kui, äh, või vähem raske kui gümnaasiumiõpetajaks olemine. tegelikult on töö sageli ühesugune ja väga paljudes kohalikes omavalitsustes või, või liiduvabariikides on koolitussüsteemid õpetajate jaoks erinevad, aga palga e, lõhe, palgaerinevused on sageli äh, määratletud riigi tasandil, Saksamaal ei ole tegelikult sellises valdkonnas vaja mingisuguseid uusi õigusakti äh, Euroopa tasandil, äh, valitsus saab juba ise ka olemasolevast Euroopa õigustikust lähtudes oma seadustega olukorda muuta ja siis on mõningad Euroopa õiguse valdkonnad, mis tuleb lihtsalt liikmesriikides ellu rakendada ja siin tekib see äh, ellurakendamise kvaliteedi küsimus, ellurakendamise tasandi küsimus äh, liikmesriikide õigussüsteemidesse, Euroopa õigusaktide parem ellurakendamine, kohaldamine liikmesriikide tasandil, Euroopa õigusaktide liikmesriigide õiguaktideks muut-, õigusaktideks muutumine aitab olukorda parandada, siis samuti teavitamise küsimus äh, ja õigus vaidlustada otsuseid äh, Euroopa tasandil, me võime aidata, et Euroopa õigusakte tõesti kohaldatakse liikmesriikides. kuid see ei aita meil lahendada seda probleemi, et palk on erinev võrdse töö eest siin see toodud näide põhikooli õpetajad, keskastme õpetajad. ja siis küsimus, miks naised otsustavad nende halvasti tasustatud töökohtade kasuks oma karjääris, võib tõesti öelda, et äh, naised on ise süüdi, nad peaksid langetama otsuse rohkem sisse toova karjääri kasuks. aga paljudel juhtudel neil lihtsalt ei ole võimalik valida paremini tasustatavat tööd, väga paljudel ettevõtetel on äh, avatud uste päevad ja nii edasi, aga sellegipoolest äh, lõppkokkuvõttes selgub, et äh, võimalused on erinevad ja lõppkokkuvõttes on oluline see, kuidas ühiskond töökohti väärtustab ja iga töökohta väärtustab, kui oluline, kui väärtuslik on meie jaoks see, et meie lapsed omandaksid hea hariduse, et meie vanurite eest oleks hästi hoolt kantud Need küsimused peab, neid küsimusi peab ühiskond endale esitama. mina ei ole põhimõtteliselt selle vastu, et naised, naised hakkavad õpetajateks. kui nad tahavad õpetajateks saada, siis nad peavad saama õpetajaks ja nad ei pea sundima ennast inseneriameti kasuks otsustama. ei saa otsustada palga järgi oma töökoha kasuks, tuleb teha tööd, mis sulle ikkagi meeldib ja kui sa tahad midagi, mingit tööd teha, siis tuleb nende tööd ka väärtustada ja sellele vastavalt tasustada ja mina äh, kvootide küsimuse kohta, meie oleme kvootide poolt, meil on juba kolmkümmend, nelikümmend aastat kvoodid Saksamaal olnud ja need tõesti toimivad. kas äh, tulemusi on võimalik saavutada? Äh, palun vastake lühidalt. mis puudutab kvoote, siis minu vastus oleks sama, jah mina toetan kvoote, minu erakond toetab kvoote, me leiame, et kvoodid on hädavajalikud ja need tuleks kehtestada kiiresti. samuti tuleks naistele tagada õige juurdepääs, piisav juurdepääs töökohtadele ja me ei tohiks äh, juba saavutatut minna laskma la,, lasta. kui me vaatame, millised on arengud äh, meie ümber, kärpepoliitikad, äh, kokkulepped, pakkumised Kreekale, Äh, Hispaaniale pakutavad toetused, teistele riikidele pakutavad abipaketid. kõik see ei aita meil soolist palgalõhet vähendada. me peame samal ajal mõtlema selle peale, kuidas me soolist palgalõhet vähendame, kuidas me väldime seda, et naised ei satu, satuvad vaesusesse hoolimata sellest, et nad töötavad me äh, viime sisse kärpeid ja sageli satuvad ohvriks just nimelt need eesmärgid, millest me oleme siin rääkinud. kohaliku tasandi pakutatavaid teenuseid vähendatakse ja mõningaid teenuseid enam üldse ei pakuta. nüüd on üha raskem äh, ja kallim oma last, äh, lastehoidu saata. ja paljude teenustega on sama lugu nii et äh, kärpeid tehes peame me samal ajal mõtlema, millisel määral need kärped tegelikult äh, ühiskonda aitavad, võib-olla pisut majanduslikult, äh, kuid üldisemalt, kas ühiskonnale on sellest kasu, mina selles kahtlen. ja soolise palgalõhe osas aitavad need meetmed eriti vähe, proua Hakim. mina isiklikult kvoote ei toeta, kuid ma arvan, et muutused toimuvad aeglasemalt, kui inimesed seda ootavad, eeldavad ja aga siiski muutused leiavad aset, ehkki nad ei leia aset nii kiiresti, kui me võib-olla tahaksime seda, ma ei usu, et kvoodid on tagurlikud ja mul on mitmeid näiteid selle kohta, miks ma arvan, et kvootidest kasu pole oma teostes mis puudutab Eesti palgalõhet, siis kõigepealt ma tahaksin teada, mis on Eesti palgalõhe põhjuseks, sellepärast et väga paljudel juhtudel, nii nagu ma näiteks tõdesin uurides äh, apteegitöötajaid, äh, siis äh, tegelikult on probleemiks need valikud, mida naised langetavad, kui naised langetavad vabatahtlikult teistsuguseid valikuid äh, nõrgemini tasustatava töökohta, siis äh, me peaksime lihtsalt neile selle valiku jätma. me ei peaks äh, mingisuguseid võltsargumente siin välja tooma. loomulikult äh, kõrgelt tasustatud töökoha eest tuleb maksta. kui sa tahad saada palju palka, siis sa pead töötama pikki tööpäevi, tegema pikki tööreise, naised tavaliselt ei taha käia lähetuses. sageli tuleb töötada ilma tasustamata, teha ületunde Äh, ja naised valivad oma põhjustega äh, lühikese tööajaga, etteaimatava tööajaga äh, töökohti. naiste jaoks on oluline elukvaliteet ja meie peame vaatama üldpilti. peame vaatama kogu selle töökoha tasustamise üldpilti, mitte ainult lihtsalt rahalisi näitajaid, mõnikord madalamini tasustatav töö sellega kaasnevad mitmed teised soodustavad. kindel tööaeg, etteaimatav tööaeg, lühikesed tööpäevad ja nii edasi. peab lihtsalt mm, uurima selle kolmekümne protsendi taga olevaid põhjuseid ja võib-olla see kolmkümmend protsenti ei olegi nii problemaatiline. suur tänu, väga terav vastus. ja lõpetuseks annan sõna Brita Tomsonile viimaseks kommentaariks ja siis lõpetan. jah, mina tahaks omalt poolt öelda, et minule meeldivad pikad lähetused, mina käisin paar nädalat tagasi Brasiilias, mulle meeldib reisida äriklassis, mulle meeldib äh, teha väga palju erinevaid huvitavaid asju ja väga paljud minu naissõbrad äh, õhkavad, oh, oleks see ainult mina, aga neil ei ole olnud võimalusi just nimelt sellist elu saavutada, nagu minul on, sellepärast et Euroopas on paljud riigid, kus on äh, endiselt klaasist lagi ja meil on oma ettekujutused naistest, stereotüübid ja selge on see, et naistel ei ole samu võimalusi nagu meestel. suur tänu ja kui ma nüüd võiksin heita pilgu tagasi meie eelmisesse, eelmisele arutelule kus me rääkisime meeste võimalustest, siis äh, tegelikult äh, kõikidele meestele ka ei meeldi ja pikad lähetused on ka mehi, kes kardavad lennukis lennata. ja mõned mehed äh, eelistavad laste eest hoolt kanda ja kodus püsida. ja ei peaks arvatama, et äh, naised, kes või inimesed, kes töötavad lasteaias, äh, lihtsalt mängivad terve päev, lasteaiatöötaja töö on äh, raske töö, suur tänu küsimuste eest, suur tänu arvamuste eest. ja nüüd annan sõna meie järgmisele tänase seminari juhatajale, kes on meesterahvas ja kes tutvustab teile ka Eurobaromeetri uuringut So we, we arrive at the end of our program and uh... meie seminar on äh, lõppemas ja nii nagu proua Kohmeriin ütles, äh, tuleb meil äh, juhatajaks meesterahvas esimest korda tänase päeva jooksul. tegemist on meie naiste õiguste ja võrdsete võimaluste komisjoni esimehega, kes tutvustab meile Europarameetri uuringut, mis avaldatakse täna. ja äh, kõigepealt äh, annaksin sõna äh, meie mm, kommunikatsiooni peadirektoraadi peadirektorile proua või härra esindajale härra, tõlke kuulnud, mis nimi oli, kes selle on, selle uuringu on tellinud. enne kui ma annan sõna härra Gustavsonile, ütleksin ma, et Tenes äh, Opinion teostas äh, selle äh, uuringu, see uuring hõlmab kahtekümmet seitset liikmesriiki ja umbes kolmkümmend tuhat äh, eurooplast osales uuringus, neid küsitleti telefoni teel ja mm, püüti uurida välja, milline on nende ettekujutus võrdsusest meeste ja naiste vahel. peamiselt uuriti äh, loomulikult meeste ja naiste ebavõrdsust äh, ja iseäranis uuriti soolise palgalõhega seonduvat. Äh, ja nüüd räägin mina rootsi keeles ütleb härra Gustavson, nii et kui teie rootsi keelest aru ei saa, siis pange kõrvaklapid pähe. suur tänu! mul on suur rõõm tutvustada teile Eurobaromeetri uuringut. nagu te kuulsite, umbes äh, kakskümmend viis tuhat inimest äh, osales selles uuringus ja ma tutvustaksin seda uuringut kõigepealt äh, üldisemalt kõigepealt see slaid näitab teile, milline olukord on siis, mida inimesed arvavad, kas inimesed arvavad, et võrdsuse küsimus on oluline või vähem oluline. pooled inimestest leidsid, et tegemist on oluliselt, oluliste küsimustega ja see on tegelikult äh, positiivne, väga tore on, äh, et pooled inimesed peavad seda oluliseks. mina, kes ma olen soolise võrdõiguslikkuse äh, komisjoni esimees, aga pean tõdema, et minu meelest on kahju, et ainult pooled inimesed arvavad seda. võrdsus ei ole ju mitte ainult naistega, naiste südame asi ja see on ju inimõigusi puudutav küsimus, mis peaks olema olumine rohkem kui pooltele inimestest. aga võib-olla on sellel siiski oma positiivne külg ka ja kui me nüüd vaatame järgmist slaidi, eh, riikide lõikes toodud eh, slaidi, siis näete, et olukord on väga erinev. erinevate liikmesriikide vastused on väga oluline, erinevad. Hispaania, Prantsusmaa, Rumeenia ees, eh, Soome, Eesti ja Rumeenia, Bulgaaria lõpus. siis järgmine slaid kus äh, räägitakse sellest, mis on viimase kümne aasta jooksul toimunud, kuidas küsitletud näevad muutusi viimase kümne aasta jooksul. kuuskümmend protsenti leiavad, et olukord on paranenud äh, mõnevõrra ja see on väga tore. ja loomulikult kõik sõltub sellest, äh, milline oli riikide lähteolukord ja kui me nüüd vaatame järgmist slaidi, siis näeme, et ka siin on teatavaid erinevusi aga peaaegu kõikides liikmesriikides äh, usuti, et äh, olukord on äh, suuremal või vähenemal määral paranenud viimase kümne aasta jooksul. järgmine slaid. siin näete tabelit, mida me üksikasjalikult lahkama ei hakka, kuid juhiksin siiski tähelepanu paarile asjaolul selles konkreetses tabelis. kõigepealt siit on väga selgelt näha, kui me vaatame, kuidas mehed ja naised vastavad küsimusele, et kas võrdsus on oluline või mitte, siis jaotuvus on umbes äh, pooleks. naised, naiste hulgas on võib-olla pisut rohkem neid, kes peavad seda oluliseks ja see polegi nii üllatav, kuid äh, ma juhiksin teie tähelepanu sellele, et äh, küsitlevate vanus on väga oluline kui võib-olla inimene on noor, ei ole ta kogenud veel äh, elu raskusi ega tea veel, milliste tõketega võib elus kokku põrkuda, aga kui pisut kogemusi kogutakse, saadakse aru, et naistel on vähem võimalusi äh, ja naised satuvad sageli, sageli vägivalla ohvriks ja nii edasi ja nii edasi. noored ei pane seda võib-olla tähele. ja nüüd teine osa meie uurimusest. küsimus, äh, millele tuli vastata, oli kas äh, vast-, küsitletud leiavad, millised küsitletute arvates äh, on kõige olulisemad ebavõrdsuse vallas ja üsna selgelt on näha, et kõige problemaatilisemad teemad küsitletute arvates on äh, naistevastane vägivald, teiseks äh, sooline palgalõhe ja kolmandaks äh, inimkaubandus, naistega kauplemine ja prostitutsioon. muude mureküsimuste hulgas kui rääkida kõige tähtsamatest küsimustest, äh, siis esitati ka küsimus, äh, et milline on kõige olulisem küsimus ja milline on tähtsuselt teine küsimus. ja vastata sai siis mõlemale küsimusele, siin näete siis neid kahte äh, näitajat mind üllatas see, ma iseenesest olin rahul, et vägivald naiste vastu on tähtsal kohal, kuid mind üllatas see, et naiste, et roh-, et oluline on, et naisi oleks rohkem erasektoris ja äriettevõtetes tähtsatel kohtadel ja mitte niivõrd poliitikas. mind pani see üllatama, sellepärast et meil on esindusdemokraatia, inimesi tuleks esindada, parlament peaks äh, kajastama ühiskonda, esindama ühiskonda ja võiks arvata, et poliitiline assamblee, parlament äh, peaks ehk olema soolises mõistes paremini tasakaalustatud kui eraettevõtete juhatused. järgmised slaidid käsitlevad äh, liikmesriike ja liikmesriikide jaoks olulisi küsimusi kaheteistkümnes riigis on kõige tähtsamaks küsimuseks vägivald naiste suhtes. ja järgmisel slaidil äh, jällegi selgub, et palgalõhe on kõige erinev, kõige olulisem küsimus. ma püüdsin lihtsalt näidata, et erinevate liikmesriikide ettekujutus äh, kõige tähtsamatest mureküsimustest äh, on erinev mis puudutab küsimust, et kas sooline palgalõhe on tõsine probleem või mitte, siis väga paljud inimesed leiavad, et tegemist on olulise protsendi, eh, probleemiga umbes, umbes seitsekümmend protsenti inimestest leiavad, et tegemist on olulise pro-, probleemiga, mis on iseenesest üllatav, sellepärast et ainult viiskümmend protsenti inimestest leiavad, et võrdsus seega seotud küsimused on olulised, aga samas, kui me räägime võrdsusest palgaküsimustest siis, siis seitsekümmend protsenti inimestest leiavad, et äh, see on oluline. järgmine slaid, nüüd näete, et paljudes liikmesriikides väga paljud inimesed Prantsusmaal, Belgias, Hispaanias äh, leitakse, et tegemist on tähtsa küsimusega, soolise palgalõhe osas Maltal, Leedu, Läti jällegi näevad seda pilti pisut teistsugusena. järgmine slaid. vabandust, siiski pöörduge tagasi eelmise slaidi juurde. ma räägin väga kiiresti, aga mitte nii kiiresti siiski paraku. sellel slaidil näete Äh, jällegi vastust küsimusele, kas soolise palgalõhe, kas sooline palgalõhe on eri, oluline ja siin on siis eristatud meeste ettekujutust olukorrast ja on üsna selge, et äh, on, tegemist on probleemiga, et isegi meeste arvates äh, on see oluline probleem, kuuskümmend kaks protsenti meestest peavad seda tõsiseks probleemiks, loomulikult naisi on rohkem, kes peavad seda oluliseks ja kui me vaatame nüüd vanuselist jaotuvust, siis jällegi sama tendents, mida noorem on küsitletu, seda vähem tõsiseks probleemi peetakse. ja nüüd siis äh, kolmas osa. meetmed, mille abil nende probleemide vastu võidelda siin on esitatud küsimus, et kui teate, et naine teenib seitseteist koma viis protsenti vähem võrdse töö eest ja me peaksime midagi selle osas ette võtma, siis millisel tasandil tuleks tegutseda, kas Euroopa Liidu tasandil, liikmesriigi tasandil või kohalikul või piirkondlikul tasandil. seitse nelikümmend seitse protsenti leidsid, et meetmeid tuleks võtta Euroopa tasandil, kolmkümmend kaheksa protsenti leidsid, et seda tuleks teha liikmesriigi tasandil, kohaliku tasandi pooldajaid oli üksteist protsenti. on üsna selge, et Euroopa inimesed tahavad, et Euroopa Liit püüaks midagi ette võtta selles küsimuses. nüüd võib tõstata küsimuse, et kas need inimesed, keda küsitleti, kes vastasid niiviisi, pidasid silmas äh, uut õigusakti või peaks olema tegemist mingisuguste soovitustega. paraku seda me vastustest välja lugeda ei saa, kuid äh, see asjaolu, et Euroopa Liit peaks midagi ette võtma, on üsna selge. siin näete jällegi vastuseid riigiti äh, vasakul pool olevad riigid leiavad, et Euroopa tasand on kõige olulisem selliste probleemide lahendamise tasand. Hispaania, Portugal, Belgia, Luksemburg on vasakul pool, paremal pool on Ühendkuningriik, Tšehhi Vabariik ja Eesti. ja sellel slaidil siin esitati küsitletutele küsimus, millised meetmed parimal võimalikul moel aitaksid vähendada soolist palgalõhet. ja mingisugust konkreetset selgust nendes vastustest ei tulnud, kakskümmend seitse protsenti vastasid, et tuleks võtta meetmeid, mille abil lihtsustatakse naiste ja meeste juurdepääsu ükskõik millistele töökohtadele. kakskümmend kuus protsenti rääkisid trahvidest, sanktsioonide rakendamisest, mõned rääkisid präänikutest, stiimulitest, kakskümmend kuus protsenti leidsid siis, et ähm, tuleks rakendada piitsapoliitikat nagu näete, üldine enamuse seisukoht puudub ja mina arvan, et äh, need kaks protsenti, kes on vastanud, et tuleks rakendada teistsuguseid meetmeid, need kaks protsenti võivad äh, tegelikult hõlmata mitmeid erinevaid võimalusi, võib-olla küsitletud ei suutnud täpselt ette kujutada kõiki võimalusi, tööturul on mitmesuguseid võimalusi, äh, meetmeid, mis poliitiliselt aitavad olukorda muuta. vanemapuhkuse küsimus näiteks puhkusepäevade küsimus, palkade määramine. naised vastutavad rohkem pereelu eest, koduelu eest, töötavad äh, sagedamini osalise tööajaga ja kui olukord on muutunud, siis loomulikult äh, võib-olla oleksid ka arengud palgalõhe osas erinevad, äh, võib-olla inimesed ei osanud lihtsalt neid võimalusi kõiki näha. järgmine slaid ja jällegi samad arvud. ma arvan, et siit me võime kohe kiiresti üle hüpata ja tegelikult ka järgmisest slaidist. nüüd oleme jõudnud viimase slaidini. tegime väga kiire ülevaate meie uuringust, ma ei tea, kas teil on küsimusi? olen valmis igal juhul neile vastama. Is it colleagues, I, I think we have the time for a mm, few questions, uh, though we run a bit uh, behind the schedule. Meil on aega mõneks küsimuseks, ehkki me oleme ajast pisut maha jäänud. Palun, siin on äh, üks meie e-, endine panelist, kes soovib esitada küsimust. The question you are. Kas oleks võimalik natuke kontrollida üle, et need küsimused, mida te küsisite, seal öeldi, et seitseteist tuhat ja seitseteist ja poole protsendine palgalõhe. kas te küsisite inimeste käest, et, et, et kas palgalõhe on seitseteist ja viisteist protsenti, niimoodi küsisite või tegelikult küsimus ei saa eh, olla sama selline, sest tegelikult ei küsinud, kas see töö on ka võrdse väärtusega, mille eest makstakse võrdset palka või mitte. võib-olla tegelikult minu kolleeg peaks vastama sellele küsimusele, sest te ei esitanud küsimust, te esitasite fakti. Euroopa Komisjon küsib selliseid küsimusi Euroopa eh, parla-, euro, eurobaromeetri häälega, mis on tegelikult eh, eksitavad. ma ei saa tegelikult aru, mida te tahate öelda, et see küsimus on vale. ei ole see tähendab, teie küsite eh, selle küsimuse ja toote välja fakti, see puudutab tervet tööd, mida tehakse Euroopa eh, Liidus, aga te ei räägi sellest, et võrdse töö eest makstakse nii palju erinevalt. Teie tahtsite öelda, et pid, oleks pidanud ütlema, et tegemist on öö, eh, erineva palgaga, mida makstakse samaväärse töö eest. E, siin on tegemist täiesti valesti esitatud küsimusega. küsimus oli tegelikult selline, et millist soolist ebavõrdsust te peate kõige olulisemaks, siin ei hinnatud seda see arv esitati meile siis, kui me seda küsimustikku koostasime, lugupeetud proua, seitseteist koma viis, me teie koostasime selle küsimustiku äh, koostöös komisjoniga, komisjon, naistekomisjoni äh, sekretäriaadiga ja meile esitati see arv. samamoodi äh, nagu ka soolise palgalõhe arvud. number on õige tõepoolest, see puudutab tervet tööjõudu, mis Euroopas on. aga teie küsisite eh, küsimuse, eh, tähendab võrdse töö eest ja eh, kui selle eest makstakse erinevat palka, loomulikult inimesed vastasid teile jah, sest et lihtsalt teie algandmed olid valed. paistab, et meil on siin pisut metoodikat puudutav probleem ja rohkem ega ma midagi väga ei oskagi öelda selle peale. räägin nüüd edasi Rootsist, sest et ma tegelikult ei saanud päris täpselt aru, aga nüüd mul hakkab tunduma, et ikkagi mõistan, eh, mida te tahtsite küsida. tegelikult me ei tahtnud mitte kedagi meelega eksitada sest teie ütlete et, et seitseteist ja pool protsenti on e, õige küsimus, aga see ei puuduta võrdset tööd, et palgavahe on küll niisugune, aga see ei ole mitte võrdse töö eest. tegemist on praegusel hetkel klassikalise juhtumiga, kuidas Eh, tuua välja täiesti, kuidas saavutada täiesti eh, vääraid eh, valesid, eksitavaid andmeid, kui viiakse läbi uurimine Euroopa Komisjoni egiidi all ma tõepoolest ei tea, kas te tahate kuidagimoodi selle peale reageerida. tegelikult ma tõepoolest ei tea, mis on see põhielement Europarameetri uurimises. jah, ka mina tahaksin praegusel hetkel teile kinnitada, et mul on väga raske hinnata olukorda niimoodi plahtigi, kas kõik oli õige või mitte, aga tegelikult meie ei püüdnud kedagi eksitada. Europarameetri uurimised lihtsalt annavad nagu eh, selle suuna, kuhu eh, poole asjad liiguvad aga ma igatahes arvan, et see küll ei sea küsimärgi alla kõike seda, mida siin eh, teile räägiti. ja praegusel hetkel ma ei oska teile siin laua taga eh, praegu seda olukorda selgitada. ei, ma tahan öelda, et terve see uurimine on koostatud niimoodi, et inimesi viia valele teele, sellepärast et inimesed ütlevad, et tõepoolest tegemist on palgalõhega, aga tegelikult me peaksime uurima seda, et palgalõhe tekib võrdse töö puhul ning seepärast on tegemist ebaausa uuringuga. ma ei taha üldse arutada siin, kuidas see juhtus ehm, ma tahan öelda, et see juhtus ja eh, tegelikult kogu, kõik need Europarameetri uuringud on sellised, et eh, et eh, tulemused ei ole õiged ja see on tegelikult eh, väga oluline, see ei saa seda, ei, me ei saa seda heita kõrvale kui mingit metodoloogilist küsimust. tegemist on poliitilise küsimusega, sest kõik, mis Europarameeter teeb, on see, et ta esitab eksitavaid Eh, küsimusi ja niimoodi tekib, et Euroopas on probleem, tegelikult ei ole probleemi. kui oleks olnud eh, tõepoolest nii, et eh, võrdse töö eest pakutakse ebavõrdset palka, siis on tegelikult probleem. aga praegu teie räägite palgalõhest, mis on kahtlemata olemas, aga tegelikult see, kuidas te küsimusi esitate, lõikab jalad alt ära tervel teie uuringul see, mida teie praegu teete, on ka äärmiselt problemaatiline. Teie täpselt sama moel eh, ütlete, et üks küsimus on problemaatiline ja see eh, teeb kõik valeks. kuidas saab olla niimoodi, et ainult üks küsimus eh, teeb kõik, nullib kõik ära? aga tegemist on ju terve uuringuga, kuidas saab üks küsimus diskrediteerida tervet uuringut? see, mida teie praegu ütlesite selle küsimuse kohta, on võib-olla õige, aga ega siis see ei tee kõike ülejäänud olematuks ja nähtamatuks. tõepoolest, tegemist on poliitilise küsimusega. ei, teie eh, saite valesti aru, kui teie küsite inimese käest, kas mõrv on halb asi, kõik ütlevad jah. Eh, tõepoolest, mõrv on väga eh, paha ja siis, kui te küsite, mida tuleks teha selle, et sellega võitlemiseks liikmesriigi tasemel, Euroopa Liidu tasemel, loomulikult eh, te saate vastused. küsimus ei ole mitte ühes küsimuses, vaid terve teie eh, terve teie uurimuse aluseks oleks vale küsimus, oleks ebaaus küsimus. mulle tundub, et ikkagi asi ei olnud ainult palgalõhes, küsimus oli ikkagi ebavõrdsusest ning küsiti, milline probleem, milline ebavõrdsuse probleem on teie jaoks kõige olulisem, nii et, et küsimus ei olnud ainult palgalõhe, palgalõhedes see lihtsalt see tuli välja kõige suurema murepunktina ja siis mindi edasi siis küsimustega, mis puudutas palgalõhe vastu võitlemist, seal olid juba täpsemad küsimused, mida selles osas teha. nii et võib-olla tõesti me peaksime käsitlema veel seda metodoloogia äh, probleemi või mitte, aga igatahes meil lõpp hakkab siin äh, lähenema, selle meie ürituse lõpp hakkab lähenema. ja võib-olla veel üks küsimus mina tahaksin rääkida meeste vägivallast. kas mõni riik on selle toonud välja eh, põhiprobleemina eh, ebavõrdsuse puhul? kas eh, keegi, mingi maa on tulnud välja just nimelt selles osas esikohal negatiivses mõttes? jah kuna ühel maal mm, see tuli väga selgelt välja, siis võib öelda, et see on probleem selle maa jaoks, aga üleüldiselt eh, oli, oldi väga hästi teadlik sellest probleemist. kui te vaatame seda korrelatsioonimäära, siis võib-olla siin on ka mingid teised põhjused. ma enam küsimusi ei näe saalist tulemas ja sellepärast ma arvan, et me peaksime lõpetama. Te eh, saate ka selle Europarameetri uuringu, see on olemas paberil, aga me võime selle saata teile ka emailiga, nii et, et teil oleks eh, rohkem aega mõelda küsimustele ja kui teil on eh, probleeme Eh, metodoloogiaga, siis me võime selle saata edasi teenistustele või tulla tagasi selle teema juurde. ma tänan teid eh, osalemise eest. Eh, ma tänan ka Naiskomisjoni sekretäriaati ja nüüd paar praktilist asja. nagu täna hommikul öeldud sai, te olete kõik kutsutud Eh, naiste õiguste eh, komisjoni kohtumisele Rahvusparlamendi liikmetega ja me räägime ka ekspertiga siin eh, palgalõhedest, eksperdid on rahvusparlamentidest ja siis on film Degenham Eh, Made in Degenham, selle filmi vaatamine on korraldatud eh, naiskomisjoni pool, nii et palun tulge kõik vaatama seda filmi, pidi küll ennast registreerima, aga kui te pole seda teinud, siis registreerige ennast praegu. ja eh, järgmisel korrusel pakutakse teile ka väikest kokteili. ja seal on ka näitus kui te olete nüüd täitnud registreerimisvormi, kus on teie emaili aadress, siis me saadame teile ka infot eh, jätkutegemiste kohta, nii et ma tänan teid, et te osalesite, et päev oli meil intensiivne ja ma tänan ka tõlke, kes selle raske päeva ära kannatasid, aitäh!